Eh, daamid ja härrad, kallid kolleegid, tere hommikust ja tere tulemast kõigile sellele pikale koosolekule täna, mis on planeeritud hommikuks ja ka pärastlõunaks. ma eeldan, et päevakorra ega eelnevate koosolekute protokollide kohta ei ole märkusi, need dokumendid on teile kättesaadavad ma seega loen need äh, heaks kiidetuks. me alustame kohe äh, arvamuste vahetusega, mis on äh, pühendatud Euroopa Euroopa lahinglennukitööstusele, see on teema, mis on mitmes plaanis väga aktuaalne. Mm, Bourges leidis aset just lennundusmess, mis on maailma tasemel suur ettevõtmine ja mis on pühendatud kosmose ja lennundusteemale ning hoolimata kehvadest äh, ilmatingimustest äh, siiski õnnestus see äh, sellel aastal ka korraldada, ehkki ilm takistas seda ettevõtmist mitmes plaanis. ja peale selle on plaanis ka ülemkogu, mis on aasta lõpus pühendatud kaitseteemale ning kus, nagu te teate, räägitakse ka kaitsetööstusest. kaitsetööstus on tihedalt seotud lennundusega ja lennundustööstus. lennukitööstus on võtmeks Euroopa kaitsetööstuse baasil, baasi puhul. ja see ja kui me kaotame selle võtme, siis ähm, me kaotame ka paljud muud äh, asjad. ja Euroopa lennunduse valdkonnas tuntakse suurt muret võitlikus, suutlikkuse kaotamise pärast ning ka poliitilise tahte kadumise pärast, et arendada lahingulennukeid tulevikuks. see on väga murettekitav, sellepärast et siin on tegemist kõrgtehnoloogiliste saavutustega ja me oleme näinud hiljuti, kui kasulikud sellised lennukid on. meie kahe viimase relvastatud konflikti puhul Liibüas ja Malis, kahel puhul nägime, kui suurt rolli mängisid seal lahinglennukid, eriti just Liibüa puhul, kuid ka operatsioonide puhul Malis. see võtmesuutlikkus on eurooplaste jaoks midagi, mis ei ole iseendastmõistetav, kui me vaatame, milliseid investeeringuid või poliitilist tahet siin vaja on, siis me mõistame, et tulevikus on see risk olemas, et Euroopa selle suutlikkuse täiesti käest kaotab sellest teemast on meil siin kutsutud rääkima ehm, lennundussektori eh, kolm olulist esindajat, eh, kes on Õhu- ja Kosmoseakadeemiast Toulouse'ist siia tulnud, eh, mis ja meil on siin siis kolm lennundussektori esindajat, kindral Jean-Georges Brevo, kes on töötanud Äh, ka lennundustööstuses ja jätkab seda tööd siis härra David Marshall, kellel on, kellel oli pikk karjäär äh, Rolls-Royce'is ja praegu on äh, Royal Aeronautical Society president. ning siis ka härra Georges Bridel, kes äh, töötas EADS-is äh, Münchenis kaheksateist aastat ning praegu juhatab äh, ALR-i. annan siis härra Brevoole kõigepealt sõna ja siis järgmistele külalistele, palun lugupeetud äh, parlamendisaadikud, kõigepealt tahaksin äh, tänada teid äh, iseenda ja oma kolleegide nimel, et te andsite meile võimaluse selleks arvamuste vahetusteks Euroopa lahinglennukitööstuse tuleviku teemal. meie jaoks on olukord tõesti väga tõsine. miks siis olukord selline on? sellepärast, et Euroopa vastavalt minevikus langetatud otsustele omab äh, strateegilist äh, äh, positsiooni. me oleme teinud lahinglennukite osas olulisi edusamme ja meil on väga suutlikud lahinglennukid, nagu me nägime hiljutistes konfliktides, nagu esimees ka selle välja tõi. kuid see strateegiline edu võib järgmiste, järgmise kahekümne aasta jooksul kaduda ja isegi see valdkond võib täiesti välja surra selle tõttu, et ei võeta vastavaid otsuseid, mida tuleks vastu võtta, et tagada lahinglennuki valdkonna tulevik Euroopas ning eriti ei, on siin puudust otsustest, mis puudutaksid järgmise põlvkonna lahinglennukeid. selle tagajärjed oleksid nii strateegilises kui ka poliitilises plaanis täiesti katastroofilised. sellise valdkonna kadumine ei puuduta mitte ainult meie operatiivset võimetust, vaid ka tööstuse võimekust. kahekümne aasta pärast võime näha, kuidas Euroopa on selles valdkonnas täiesti maha jäänud. sellepärast Äh, peaksime sellest teemast just rääkima ja sellepärast me siin täna ka olema. Ehm, meie Õhu- ja Kosmoseakadeemia puhul on tegemist äh, kogu Euroopa tasandi äh, ettevõtmisega ja meile tekitab lahinglennukite tulevik Euroopas suurt muret, sellepärast oleme siin haaranud ohjad enda kätte, korraldanud uuringu aasta jooksul ja avaldasime kahe tuhande üheteistkümnendal aastal positsioonidokumendi, mis teile ka äh, laiali jagati. pärast seda korraldasime selleteemalise foorumi maikuus kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja see foorum kinnitas meie hirme kuid see lubas siiski ka äh, jõuda äh, võimalike lahendusteni ning teha vastavaid ettepanekuid tahtsin veel lisada, et meie ettekannete mõistmiseks peab kõigepealt mõistma, et me katame siin nii äh, pardal olevate pilootidega lahinglennukeid kui ka äh, äh, kaugpiloteerimisega lennukeid. nii, kus me siis praegu paikneme? kõik kõik hiljutised konfliktid on näidanud, et lahinglennukid on möödapääsmatud nad on möödapääsmatud, et äh, saada äh, ülekaal õhuruumis ning see viib võiduni. näiteks Kosovo kriisi ajal lihtsalt see fakt, et kasutati lennukeid, lubas äh, meil selle olukorra ehm, enda kasuks kallutada ning sõdurid said ilma mingisuguse lahinguta sinna territooriumile siseneda. Malis ja Liibüas näitasid ehm, meie lahinglennukid, mida tähendab suutlikkus esimesena ehm, õhuruumi siseneda, siis kui on juba teatud ohud territooriumil olemas, siis Euroopa lahingulennukid suutsid esimesena õhuruumi siseneda ning kiiresti reageerida. see näitab, milline on ähm, lahinglennukite kvaliteet Euroopas, milline on meie võime reageerida ainult mõne tunni jooksul äh, väga pikkade distantside puhul meie meil on ka suur koordineerimisvõimekus, näiteks Malis esimene missioon, mis aset leidis, leidis aset, kestis pea äh, kümme tundi ja meil õnnestus hävitada kakskümmend üks rünnakuobjekti ühe korraga. siin on tegemist väga täpsete rünnakutega, mis võimaldab vältida kõrvalisi kahjustusi ja siin on ka ümberpööratavus olemas, see tähendab, et neid otsuseid on võimalik viimasel hetkel äh, ümber pöörata. seega meie reageerimisvõimekus on väga kiire ja meil on väga täpne võime reageerida. meil on seega see suutlikkus olemas. Euroopa on üks nendest vähestest piirkondadest maailmas, kellel on võimekus arendada ja toota kõrgetasemelisi lahinglennukeid. praegu toodame kolme sorti samuti lahingulennukid, Rafalid, Eurofighterid ja Gripenid. Need on kõik väga võimekad lennukid, mis on ennast oma missioonidel tõestanud. see suutlikkus on eelkõige sõltumatu teistest riikidest väljaspool Euroopat, mis on strateegiline ja poliitiline edu, mida ei tohi kindlasti silmist lasta. kahjuks see edu, mis meil praegu on, sest ähm, olulistel hetkedel võeti olulisi otsuseid vastu, on nüüd äh, käest kadumas just äh, otsuste puudumise tõttu järgmise põlvkonna lennukite osas. see aga viib äh, strateegilise katastroofini. kui me selle suutlikkuse käest kaotame, siis me ei saa seda kunagi enam tagasi. milline on siis olukord mujal maailmas? ameeriklased, nagu te teate, omavad juba uue põlvkonna lennukit F kakskümmend kaks ja nad on nüüd äh, arendamas äh, Euroopa kaaslusel äh, uue mm, põlvkonna mm, lennukeid ehm, veelgi hullemaks muudab selle olukorra see, et ähm, tärkava majandusega riigid on seda olukorda mõistnud ja me näeme, kuidas nad nüüd on asunud raevukalt välja arendama uusi äh, lennukeid, me näeme seda Venemaa puhul, ehk kelle puhul on muidugi siis taastärkava riigiga äh, tegemist, me näeme seda Hiinas, Lõuna-Koreas ja Indias. ning praegu äh, Euroopa isegi mitte ei reageeri, nii et me oleme oma lahinglennukitööstust täiesti kaotamas. selleks, et siin tagasi tulla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 kuidas me suudaksime küsimusi ratsionaalselt lahendada selleks, et öö, tõepoolest eelarvelisi võimalusi arvestades suuta pakkuda Euroopa lahendusi, mis oleksid ajakohased. nüüd annaksin sõna minu kolleeg David Marshallile kes räägib meie tööstusbaasi võimalustest. Thank you, George, uh, very much uh,. The part I want to cover uh, is first suur tänu, George. mina tahaksin rääkida sellest, kui tähtis on tööstuse valdkond selles valdkonnas, kui tähtis on tööstus selleks, et üleüldse meie operatsioone äh, ellu viia ja ka meie varustust parandada aja jooksul. ma ei tea, kas te teate, et äh, kõikides riikides sõjavägi üha rohkem on kaasanud tööstuse pea kõikides erinevates äh, valdkondades selleks, et parandada oma varustust. ja sinna hulka kuuluvad siis ka sõjalised operatsioonid. USA võib olla küll juhtival kohal selles valdkonnas ja näiteks äh, pea kõik ja RAF äh, tangid ja lennukid on äh, tehtud just tööstuse äh, toetusel ja nad parandavad ka oma tehnikat. ja täpselt sama kehtib ka tornaadode kohta RAF-il tegemist on praegu USA juhti, Ühendkuningriigi juhtiva õhulennukiga Äh, väga tähtis on leida vastus äh, nendele kiireloomulistele sõjalistele vajadustele ja on täiesti selge, et meil tuleb oma varustust muuta. meil tuleb oma varustust parandada väga kiiresti ja seda ilmselgetel põhjustel. seetõttu on tähtis, et meil oleks äh, Äh, korralike teadmistega tööstus ja kui ma räägin siin korralikest teadmistest, siis ma mõtlen seal seda, et tööstus peab olema valmis meie varustust parandama ja meil peavad olema, olema lahendused juba praegusel hetkel. kui tuua sisse lennuk mõnest teisest riigist, siis võib äh, juhtuda, et teil ei ole olemas kõiki informatsiooni, sulle öeldakse, et sa ei saa selle lennuki kohta informatsiooni ja võib-olla mingil äh, hetkel on sul võimalik selle lennuki varustust parandada, aga kes teab, võib-olla ka mitte. nii et selleks, et oma võimekust äh, äh, vabandust, oma võimekuse ise parandamine on muutunud nüüd võtmetähtsusega küsimuseks. näiteks natukene aega tagasi tuli välja probleem Saksamaal, äh, kus selgus, et need hooglahingulennukid, mis nad olid ostnud, äh, nad pidid äh, selle lepingu üles ütlema, sellepärast et nad ei saanud USA-lt andmeid selleks, et lennukeid kaasajastada. ja lennukite kaasajastamine äh, äh, ei olnud võimalik isegi siis, kui need andmed oleksid olemas ja see kõik juhtus paar kuud tagasi, nii et me teame, et tegemist on probleemiga ja see on võtmetähtsusega küsimuseks äh, ka meie tööstusliku võimekuse parandamisel. teine aspekt äh, selle tööstusliku võimekuse puhul on see, et äh, tööstus on olnud mootoriks juba mitmeid aastaid. arenenud tehnoloogia ja kõrge kvalifikatsiooniga personal Äh, sama kehtub, kehtib ka äh, seotud tööstusvaldkondadega. tuleb arvestada sellega, et äh, tavaliselt on ajakava kakskümmend aastat ühe, ühe lennuki väljatöötamisel katseperioodist kuni kasutuselevõtuni ja meil on nüüd kõik need lahingulennukid olemas just sellepärast, et me kakskümmend aastat tagasi tegime esimesed julged sammud selleks, et tehnoloogiat nüüd ka ellu rakendada. lahinglennukid, mida kasutatakse operatsioonidel, on tehnoloogia kõige suurem saavutus Need on tõesti kõige keerulisemad tehnoloogilised lahendused ja see on võtmetähtsusega selleks, et lahingut võita. ja see kõrgtehnoloogia, uusim kõrgtehnoloogia on alati välja arendatud just selles sektoris. näiteks kui te mõtlete äh, lennuki äh, lahinglennukite mootorite peale, turbiinmootorite peale Äh, kus on äh, gaasivoolud, äh, temperatuur on rootoril väga-väga kõrge, seda jahutatakse ja kogu see tehnoloogia, selle töötas välja sõjavägi nii Ühendkuningriigis kui ka Euroopas. nüüd see juhtme kaudu lennukite juhtimine, mehitamata lennukid, see on ka praegusel hetkel vägagi levinud Äh, nii et meil tõesti on väga edukas lennubaas, sellepärast et meil on olemas see tehnoloogia, meil oli võimalik kasu lõigata nendest äh, sõjaväelistest programmidest. me oleme veendunud, et äh, see protsess jätkub ja me oleme veendunud, et ka kommertslennunduse uue põlvkonna lennukid võtavad väga palju üle sõjalennukitelt nagu näiteks ähm, äh, need uued lennukid, kus äh, üha rohkem kasutatakse elektrit, elektrit, mida lennuk ise toodab. tegemist on äh, väga tähtsa äh, saavutusega ja Airbus praegusel hetkel kontrollib, kas neil on võimalik seda süsteemi, mida kasutatakse sõjalennukites, üle võtta ka äh, Äh, reisilennukitele, kommertslennundusesse. nii et me ei tohi tööstust ära lõigata ka kommertslennundusest, rääkimata sõjalennundusest. kõik need arengud on endaga äh, kaasa toonud ka kõrge kvalifikatsiooniga personali. tegemist on väga kõrge väärtusega personalis ja meil ei ole võimalik nende inimeste kõrget kvalifikatsiooni säilitada, kui need programmid välja surevad, siis me lihtsalt kaotame selle võimekuse ma arvan, et siin tuleb seda võrrelda liikuva trepiga. liikuv trepi liigub kogu aeg, sa astud sellele peale ja sa sõidad muudkui kõrgemale. sa võid igal hetkel maha astuda, aga trepp liigub edasi, nii et kui sa uuesti eh, trepi peale astud, siis eh, sa ei ole enam samas kohas, eh, kus sa olid enne, sa ei ole sama astme peal ja ka tehnoloogia puhul peaksime me arvestama sellega võib-olla äh, nüüd see peaks George või kellegagi rääkima sellest, kuhu me nüüd edasi liigume. Haben... suur tänu, David. me panime toona neli põhimõtet paika selleks, et tagada Euroopa lahingulennundustööstuse edasiminekut. tegemist on põhimõtetega, millest ei ole võimalik enam loobuda, need on vältimatud ja ja nende põhimõtetest, nendest põhimõtetest lähtub ka meie tulevane tegevus. kui me leiame, et jah, meil tuleb äh, need oskused säilitada, siis neid oskusi on meil võimalik ainult konkreetsete arenguprogrammide kaudu säilitada, eriti just uute tehnoloogiate väljatöötamisel koostöös kõikide nende kogemustega, mis meil on arengu- ja teadustöös. teiseks, ka see on nii iseenesestmõistetav meil on kolm äh, lahingulennungit äh, väljatöötamisel, neid ikka veel töötatakse välja ja on täiesti selge, et juba toona oleks meil olnud võimalik protsessi ratsionaliseerida, kuid praegusel hetkel ratsionaliseerimine muutunud veelgi tähtsamalt. see distsipliinide vaheline võimekus ei ole enam ainult ühe riigi probleem või ülesanne, mitte ükski valitsus Euroopas ei hakka, eh, ei ole võimeline ise lennukiprogrammi läbi viima. investeeringud oleksid liiga suured ja turg liiga väike. nii et meil tuleb siin tõesti Euroopa raamistikus mõelda samamoodi on kõik nõus sellega nii USA-s kui Euroopas ja kõikides tööstusriikides tegelikult, et ähm, oskuste säilitamiseks ähm, programmide vaheline aeg, äh, mis on kolmkümmend aastat, et selle aja jooksul võivad need oskused minna kaduma. selle vastu võib võidelda demonstratsiooniprojektidega, pea iga viieteist aasta tagant. Äh, nendesse investeeringud on väiksemad kui tooteprogrammidesse, aga meil on võimalik äh, meie oskusteavet säilitada. meil on ka tehnoloogia demonstreerimisprogrammid, need ei ole isoleeritud äh, ja nende vahenditega peaksime me siis oma oskusteavet säilitama kui selliseid algatusi läbi viida, siis see tööstuslik oskusteave sõjalennukite väljatöötamisel ja äh, väljaarendamisel, kaasa arvatud mehitamata lennukite puhul, lihtsalt kaduma ja läheb väga palju aega ja vaeva, et seda uuesti taastada. seetõttu oleme me siis ka välja töötanud erinevad programmid ja ma annaksin nüüd sõna jällegi härra Prevoole. Euh, selleks, et äh, meie sõnavõtte kokku võtta, äh, siis äh, see analüüs, mis meie akadeemia läbi viis ning mida me siin teile esitlesime, esitlesime, äh, on kokku võetud meie positsioonidokumendis, kus on ka teatud ettepanekuid tehtud, eriti vältida seda suutlikkuse kaotust äh, ja sellest tulenevat katastroofi Euroopas. keskendun kahele esimesele ettepanekule nüüd ja tahaksin kõigepealt öelda, et muidugi me mõistame, et tuleb väljendada vajadust ühtse operatiivvõimekuse järele me ei tohi oodata, et me oleksime selle töö lõpule viinud, et tehnoloogia kallal tööd hakata tegema, kuid meil on vaja ühtset operatiivvõimekust. samas tuleb mõista, et seda on väga raske saavutada. eelnevate lahinglennukite põlvkondade puhul äh, Need arutelud äh, olid väga keerulised, äh, kokkulepeteni jõuti, kuid need arutelud olid väga keerukad. järgnevate põlvkondade puhul, kui arvesse võtta äh, praegust keerukat olukorda, saab see veelgi raskem olema kuid meie foorumil tehti huvitav ettepanek, et enne kui hakkame arutama ühtse operatiivvõimekuse vajadust, peaksime ühtse visiooni vajaduse välja tooma. enne kui hakkame rääkima ühtsetest, äh, ühistest operatsioonidest, ähm, äh, hakkame rääkima ühise visiooni vajadusest. minu meelest on see väga hea siht Euroopa kaitsetööstuse jaoks, kui liikmesriigid paluvad äh, kaitseagentuuri esindajatel kokku tulla ja äh, luua ühtne visioon, siis ma arvan, et see on saavutatav. teine punkt, äh, seesama Euroopa Kaitseagentuur finantseeris ähm, Euroopa tööstussektorites uuringu läbiviimist, mille nimi on Fast for Europe, mille puhul on tegemist väga tähelepanuväärse uuringuga. siin tehakse väga praktilisi ettepanekuid, et ähm, töötada välja suunised ähm, lahingulennukite arendamise puhuks. selle teekaardi puhul on esimene samm päästa praegu olemasolev tehnoloogia Euroopas, mis võib käest kaduda, kui me midagi ei tee, eriti just elektroonilis-, elekt-, troonikatehnoloogia puhul meil on vaja siin teha ähm, investeeringuid, tegelikult ei ole siin väga äh, suurte investeeringutega äh, mõnikümmend miljonit eurot, kuid äh, see suutlikkus võib meil muidu käest kaduda ja see suutlikkus jääb alles ainult siis, kui me teeme kaasajastamisprogrammid valmis see lubab meil selle tööstuse suutlikkuse säilitada. annan nüüd oma kolleegile George Bridellile sõna, kes äh, tutvustab teile viit järgmist punkti. ja David Marshalli samuti, äh, kes äh, tutvustab järgmise punkti. aitäh, kõigepealt tahaksin ma teha märkuse tööstusalase koostöö kohta meie ülesanne ei ole ju loomulikult tööstuspoliitikat edendada vaid lihtsalt tutvustada fakte ja nende võimalikke tagajärgi. aga meie loomulikult ei saa ette kirjutada midagi, ent vaatamata sellele pole vähimatki kahtlust selles, et Euroopa tööstuse konsolideerumine öö, eh, uute tehnoloogiate väljatöötamise valdkonnas, sensorite ja muu avioonikateehnika valdkonnas Äh, ei ole võimalik äh, tehtavat ühes riigis ja olemasolevat võimekust on vaja säilitada ja selle nimel edasi töötada. silmas pidades neid asjaolusid peaksime me minetama senised klassikalised koostöövormid ja otsima uusi koostöövorme on võimalik luua iga eraldiseisva pro programmi jaoks integreeritud tööstusprogramm või tuleks moodustada üle-Euroopali integreeritud ettevõte lahinglennukite tootmiseks. Need oleks näiteks kaks võimalust meie silmis. kuid kogemus õpetab meile, et iga katse tööstus valdkonnas konsolideeruda, on ebarealistlik ja kukub läbi, kui see on, rajaneb demonstraato-, demonstraatori või muule eelprojektile. see on valdkond, mis ei tõota saavutada edu ja seepärast tuleks projektide ettevalmistamisel rakendada eh, mitmesuguseid kaitsetööstusvaldkonna abinõusid. loomulikult ei ole see mitte eesmärk omaette, kuid tahtsin seda siinkohal rõhutada ja annaksin nüüd edasi eh, sõna kolleeg David Marshallile. suur tänu, George lõpusõnad minult ja siis veel kindral Prevel kindlasti, Prevo võtab kindlasti veel ka sõna. meil on olnud väga palju riikidevaheliseid projekte sõjatööstuses ja need ei ole alati just avalikkuse silmis kõige parema kuulsusega olnud sest ei ole võimalik kokku panna programmi, millega kõik rahul oleks. ja selleks, et programme tööle panna, tuleb teha kompromisse meil on võimalik need programmid toimima panna, sest on olnud ka edukaid programme ja kommertssektoris on meil ka kõige edukam ettevõte EBAS nimelt, mis näitab väga hästi, mida kõike on võimalik koostöös teha. ja võib-olla me peaksime tegema algust äh, mõne riigiga, äh, nende riikidega, mis on valmis äh, koostööd tegema ja me oleme muidugi valmis ka teisi kaasama niikaua, kui nende teiste riikide kaasamine ei vähenda meie toodete konkurentsivõimet. kui toodete konkurentsivõime väheneb, siis see muidugi võimalik pole. kuid mis peaks siis juhtuma esimesena? kõigepealt selleks, et üleüldse motiveerida sellist programmide äh, alustamist on, meil on vaja poliitilist tahet, et näidata, et me tõesti soovime nende asjade juhtumist, alles siis on meil võimalik alustada esimeste operatiivsete demonstreerimisprogrammidega. me peame näitama, et tegemist on äh, korralike äh, eluvõimeliste programmidega selleks, et välja töötada toimiv toode ja nagu te juba kuulsite, tehnoloogia valdkonnas on väga palju vaja ära teha ja et see tehnoloogia toob endaga kasu ka teistele valdkondadele. nii et meil on vaja pikaajalist äh, järjekindlat investeerimiskava. see ei tähenda seda, et riigid peaksid juba praegusel hetkel hakkama vahendeid eraldama, vaid nad peavad ütlema, kuhu nad soovivad minna. nii et see riikide tahe Äh, selle tõttu oli meil võimalik luua selline edukas ettevõte nagu EPAS ja sama tahet on meil vaja selleks, et äh, välja töötada korralik lahingulennukite tööstus ja seda minu arvates on meil Euroopas vägagi vaja. Äh, jah, võtan nüüd kiirelt need sõnavõtud kokku, siis on meil küsimuste-vastuste voor. nagu te mõistsite minu sõnavõtu ja eriti minu kolleegide sõnavõttude põhjal, et meil on tõesti Euroopas vaja konkurentsivõimelist äh, lahinglennukitööstust. meil on selline öö, äh, tööstus juba olemas, kuid me oleme nüüd olukorras, kus äh, tehakse väga vähe ja kahjuks see tööstus võib täiesti kaduda. me oleme ise teinud ettepanekuid, mida me teile just siin selgitasime, et olukorda lahendada, kuid me näeme, et eelkõige sõltub kõik poliitilisest tahtest. see, mida meie tahaksime näha, on see, et sellest teemast haaravad kinni Euroopa riigipead ja valitsusjuhid, võtavad ohjad enda kätte ja viivad läbi kahte tüüpi tegevusi. kõigepealt Äh, peaksid nad äh, tegutsema koostöös Euroopa Julgeolekuagentuuriga, kes ei saa muidu midagi teha, kui teatud liikmesriigid neilt seda ei palu. ja ühelt poolt peaks tegelema siis äh, perspektiivide väljatöötamisega ning teisalt mõtlema selle peale, kuidas läbi viia tehnoloogilist arendustegevust. see on siis esimest tüüpi tegevused, mida oleks vaja läbi viia. teist tüüpi tegevus, mida meie tahaksime näha toimuvat, on see, et detsembrikuus ülemkogu mõistaks äh, seda probleemi täielikult äh, ja meie kavatseme muidugi äh, kõik teha omalt poolt, et see nii oleks ning sellele järgneks siis konkreetse poliitilise tahte väljenduse. aitäh, härra esimees, nüüd annan sõna parlamendisaadikutele. aitäh meie külalistele, tegemist oli väga selgete sõnavõttudega Ehm, õpetlike sõnavõttudega ja muidugi siit tulenes ka väga ehm, konkreetne poliitiline aspekt. siin on meil paradoksaalne olukord praegu, sest ehm, ühelt poolt oli teie sõnavõtu toon üsna negatiivne ja pessimistlik, kui asi puudutab lahinglennukeid Euroopast kui me praegust olukorda vaatame, siis äh, me mõistame, et äh, meil on liiga palju programme. Euroopa tööstusel on kolm programmi, mis on omavahel konkureerivad äh, ekspordiplaanis ja seega me ei näe kohe seda, selle tööstuse kadumist, vastupidi, meil jääb kõigepealt mulje, et programme on liiga palju aga kui me mõtleme siin äh, selle pika perspektiivi peale, äh, siis äh, arendustegevuse peale ja ähm, lahingulennukite kasutusevõtu peale, siis me peame mõtlema just järgmise kahekümne, kolmekümne aasta peale ning see tekitabki, see pikk perspektiiv tekitab meile põhilist muret. mul oli siiski hea meel kuulda, et tööstusvaldkonnas, suutlikkuse valdkonnas sõltub kõik strateegilisest raamistikust, mis on eelnevalt sõnastatud. me Ehm, ei saa lasta äh, käest äh, võimalust arutada ülemkogul seda, mida me tahame ühiselt ette võtta ning ähm, äh, kui meil on suutlikkus, aga me ei tea, kuidas me tahame seda kasutada järgneva kolmekümne, neljakümne, viiekümne aasta jooksul, siis sellel ei ole mingisugust mõtet. seega on möödapääsmatu eelnev strateegiline arutelu äh, et suutlikkust arendada. minu jaoks on see iseenesestmõistetav, kuid äh, paljud ähm, nendest inimestest, keda me oleme kohanud äh, ülemkogu ettevalmistamisel, ei mõista seda. Nad äh, ähm, ei mõista, et meil on vaja palju kaugemale minna kui lihtsalt olukorra konstateerimine. ma näen millised on teie ootused, mis on meie ootustega kooskõlas? ma arvan, et ülemkogu ei suuda nii struktureeritud otsuseid vastu võtta detsembris, kuid me võime siiski loota, et tegemist on esimese sammuga, mis viib vastavate otsusteni väga kiiresti. minu konkreetne küsimus oleks teile selle kohta, mis puudutab droone ja mille tegid kolm äh, äh, ettevõtet ADS, Finmekaanika ja Dassault ähm, Euroopa droonide väljaarendamise kohta. kas see teade tundub teile viivat meid õiges suunas ja kas äh, see, mida need kolm ettevõtet soovivad teha droonide, kuid, droonidega, kuid ka võimalusel muidugi teised ettevõtted. kas ähm, selline teade, selline projekt äh, võiks olla siis äh, esimeseks sammuks äh, piloteeritud lahing lennukite suunas või mm, jääme praegu ainult droonide juurde? härra Pašku soovis samuti sõna ja teised kolleegid, aitäh. Well, thank you very much I.... suur tänu. mul on väga hea meel teid äh, täna siin näha jällegi pärast Pariisis toimunud äh, foorumit. soovin teile öelda kahte asja. esiteks suur tänu, et kutsusite mind sinna foorumile, tegemist oli väga tõsise ja tähtsa üritusega. ja teiseks õnnitlen teid selle ettekande eest. see on täpselt see, mida meil on vaja selleks, et äh, paika panna meie prioriteedid ja, ja seda väga selgelt. alustuseks ütleksin, et ähm, arvatavasti kõige tähtsam äh, tegur mis mõjutab äh, meie vajadusi tulevikus, on ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika operatsioonid ja ja teiseks, mille peale me peame ka alati mõtlema, on Euroopa võime ennast ise kaitsta. kui hakata mõtlema lennukite eksportimise peale, siis tuleb äh, mõelda ka selle peale, et nad äh, peavad ka teiste vajadusi äh, rahuldama. kuid ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika operatsioonid on tähtsad meie jaoks, meil tuleb neid operatsioone läbi viia ja kohe kindlasti mitte keegi ei saa väita, et Euroopa julgeolek on alati tagatud, et ei saa olla nii, et me saavutame mingi taseme ja mingeid ohte tulevikus enam ei ähvarda. ma arvan, et äh, siin on võimalik näha kahte trendi. esiteks äh, tööstuse tase ja ka sõjalise tööstuse tase, äh, äh, tavatööstus ja sõjaline tööstus, nende valdkonnad kattuvad üha rohkem, see areng jätkub. meil on lennukid, mis äh, on võimelised tõesti ähm, läbi viima erinevaid operatsioone ja ühe lennukiga peab olema võimalik neid erinevaid operatsioone läbi viima ja ma arvan, et äh, see muutub tulevikus veelgi tähtsamaks. siis ka mehitamata lennukid, droonid, äh, äh, nende kasutamine muutub järjest tähtsamaks ja teiseks, selleks, et, et ellu jääda ja äh, lõigata kasu sellest, mis meil siin Euroopa Liidus on, peab sõjavägi leidma ka oma niši eh, tsiviilelus ja sotsiaal eh, element mängib tähtsat rolli, raha, mida eraldatakse uurimistööks, on kõigest üks element eh, ja me peame leidma siin kaitsepoliitika niši. me räägime ühisturust ja kui te vaatate taevasse, siis me näeme, et meil on seal ühtne taevas. nii et äh, meil tuleb siin kaasata droonid, ähm, äh, sõjavägi, lennuväed, nii et ähm, väga tähtis on mõelda selle peale, et sõjaline ja tsiviilne elu käivad üha rohkem käsikäes, nii et me peame mõtlema selle peale, kuidas lõimida äh, sõjavägi tsiviilsetesse vajadustesse Te rääkisite, härra Marshall, et meil on vaja ka paindlikkust äh, sõjaväe puhul selleks, et vastata erakorralistele vajadustele. aga me peame ka kuidagi kohandama tööstuse. me ei saa pöörduda tööstuse poole ja öelda, et nüüd on meil äkitselt seda vaja, meil on vaja tööstust, mis oleks valmis reageerima meie vajadustele ja oleks varustatud vajalikuga selleks, et äh, reageerida. viimane nõukogu, mis selle küsimusega tegeles, toimus kahe tuhande kaheksandal aastal enne kriisi, järgmine toimub detsembrikuus. nüüd on mitmeid kriise olnud vahepeal ja kõik äh, arengud ei ole olnud äh, positiivsed, otse vastupidi, me näeme, et on toimunud mandumine väga paljudes sõja vald, sõjalistes valdkondades. nii et äkki me võib-olla ootame liiga palju sellelt nõukogult. ja seetõttu peame me hoolitsema ka selle eest, et sellel nõukogu kohtumisel võetakse vastu põhimõttelised otsused, millega avatakse uksed uutele öö, otsustele, mida, mille üle siis nõukogu järelevalvet teostaks ma arvan, et äh, meil on kaks asja, mis on väga tähtsad, mida oodata nõukogult. esiteks on meil vaja mingit moratooriumi, et äh, riigid lõpetaksid kaitsekulutuste kärpimise. teiseks, ja see mõte tekkis nüüd sellest, mida te ütlesite võib-olla meil on ka vaja mingit poliitilist avaldust, äh, resolutsiooni, kus me ütleksime, mida Euroopa kavatseb teha. näiteks kui me ütleme, et Euroopa soovib olla rahvusvahelisel tasandil tõsiseltvõetav osapool, selleks, et seda olla, on meil vaja oma tehnoloogiline äh, nišš säilitada, see on meil praegusel hetkel olemas, kuid me oleme seda kaotamas nii et kui te soovite seda tehnoloogilist äh, taset äh, säilitada, siis peab olema ka korralik toetav tööstus, nii sõjaline kui ka äh, tsiviilne äh,. nii et nendega tuleb meile arvestada äh, nende faktidega tuleb meil arvestada, kui nõukogu seda poliitilist resolutsiooni välja töötab ja kui nõukogu on need strateegilised jooned paika pannud, öelnud, et jah, me oleme huvitatud, me läheme edasi sellel teel, me kutsume liikmesriike üles seda tegema, siis järgmisena saakski järgneda moratoorium, kus me ütleksime, et nüüd kulutusi enam ei kärbita. NATO on seda ka juba teinud, nad on öelnud, me üritame jätta kaitsekulutused kahe protsendi juurde SKT-st. see on ka väga tähtis. nii et ma saan aru, et te soovite meile selgeks teha, millised on selle tööstusvaldkonna probleemid ja tundlikud kohad. ja ma arvan, et äh, koostöö on meil võimalik äh, selleks, et vastu võtta õiged otsused. Äh, vähemalt osaliselt juba detsembrikuus sellel aastal. Merci beaucoup, monsieur Zemke. Otóż ja przede wszystkim chciałem podziękować za to, że ten temat znalazł się. Aitäh! Kõigepealt tahaksin teid tänada selle eest, et see teema üldse on meie alamkomisjonis aruteluks. ma leian, et see annab tõuke ulatuslikuks aruteluks, võib-olla tekitavad mõningad äh, seisukohavõtud vastuolulisi reaktsioone, kuid ma leian, et see aitab meil jõuda teatud järeldusteni ja teatud äh, ratsionaalsema lähenemiseni. mina esindan riiki, kus on aastaid tegeldud lahinglennukite tehnoloogiaga ja need probleemid, mida siin tänased esinejad puudutasid, on niisugused probleemid, mis millega peavad tegelema kõikide liikmesriikide kaitseministeeriumid Äh, sellega tuleb tesineda tõgi, tõsiselt, eeskätt muidugi on need probleemid tõsiselt äh, lahendamist vajavad NATO liikmesriigide ees nagu Poolas ja kui me räägime eelarvevahendite eraldamisest kaitseotstarbeks, siis kaks protsenti SKT-st, SKT-st läheb kaitseotstarbeks, äh, suur osa sellest kahest protsendi ka öö, lahinglennukite väljatöötamiseks, ehm, kust probleemid alguse saavad, kõik algus, need probleemid saavad alguse sellest, et meie oma alamkomisjonis näeme, et enamik probleeme on võimalik lahendatavad õhuruumis ja ehm, sõjalisi konflikte ei saa lahendada, kui teile ei kuulu ülemvõim õhus. teiseks selli-, lennundustehnoloogia on väga komplitseeritud ja väga kulukas ja loomulikult peame endale esitama küsimuse, mida niisuguse lahinglennuki arendamine maksma läheb. kolmandaks peame oluliselt enam pöörama tähelepanu mehitamata õhukitele nagu droonidele elektroonitehnoloogilistele lahendustele selleks, et siin ei kerkiks eh, inimohvrite tekke eh, probleem. see on, oleks sel juhul väga kahetsusväärne. õigustatult viidati siin sellele, et kõigepealt tuleks vahet, vastata põhimõttelisele küsimusele, kas eh, Euroopa Liit peaks välja arendama omapoolse võimekuse, muuhulgas eh, lahinglennuki tehnika ja tehnoloogia osas. vastus sellele küsimusele on äärmiselt kompleksne sest enamik eh, eh, liikmesriike kes on NATO liikmed, orienteerivad eh, NATO-le ja soovivad, et nende tehnoloogia oleks ühitatav NATO-s kasutatava tehnoloogia ja tehnikaga. lisaks sellele püüa, eh, me peame vastama küsimusele, kas nad peaksid väljaspool NATO-t edendama oma võimekust, kas Euroopa Liit kavatseb ise osaleda sõjalistes operatsioonides, muuhulgas enda välja töötatud äh, lahinglennukitega. Äh, toodi siin kaks näidet, Liibüa ja Mali ja äh, Te olite piisavalt viisakas, et mitte mainida, et et eh, nendes operatsioonides osales ka USA ja kui ilma USA-ta vaevalt, et need operatsioonid oleksid olnud sedavõrd edukad. nii, mida me peaksime selles valdkonnas ette võtma? tahaksin siinkohal arutellu tuua järgmised momendid, see puudutab viienda põlvkonna lahinglennukite väljaarendamist kui me oma jõupingutused ühendama, siis me suudame Euroopas luua viienda põlvkonna lahinglennukid, ameeriklased, venelased ja ilmselt ka hiinlased on peaaegu juba nii kaugele jõudnud, et seda välja arendada. kas, me ei saa küsida endalt, kas me suudame seda, sest meil tegelikult alternatiivi sellele ei ole Eh, teiseks, me peaksime ennast ka veidi ümber häälestama, see puudutab lahinglennukite rakendusala, olen nende kõikidega lennanud, olen lennanud Gripeni, Mirage'i, F kuueteistkümne, Phantom kuueteistkümnega ja nii edasi. uusimad eh, lahinglennukid Äh, sobivad äh, ka äh, lahingumoona transportimiseks ja seire teostamiseks. kui me soovime neid ka tulevikus kasutada, siis me peaksime tulevikus neid lennukeid arendama ka selles suunas, et see oleks ka tulevikus võimalik. see on erakordselt kompleksne küsimus. me räägime äh, programmidest, mis maksavad N korda N miljardit eurot. ja ma arvan, et siinkohal aitab meid edasi ainult hea poliitilise tahte olemasolu. ja võib-olla see oleks valdkond, kuhu me peaksime keskendama oma tähelepanu, nii nagu meie komi-, alakomisjoni esimees väga õigesti märkis. aitäh! suur tänu! teen väikese vahemärkuse, mis puudutab äh, suhteid ameeriklastega. ja ameeriklaste osalust Liibüa ning Mali operatsioonides. kuigi mm, ameeriklaste osalus oli täiesti määrava tähtsusega, siis äh, see suutlikkus, äh, millest meie külalised rääkisid, see suutlikkus siseneda esimesena õhuruumi on eurooplaste jaoks täiesti autonoomne. tuletan teile meelde, et äh, Prantsuse rafallid, mis äh, märtsikuus sisenesid Benghazi õhuruumi kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, tegid seda ilma igasuguse välise toetuseta, olgu siis äh, tegemist ähm, Liibüa installatsioonide rünnakutega seega või muude operatsioonidega tuletan me teile meelde, et eurooplastel on see suutlikkus esimesena õhuruumis siseneda sõltumatult ameeriklaste toetusest, kuid äh, ameeriklaste osalus oli muidugi täiesti möödapääsmatu, kui asi puudutas rünnakuid või äh, informatsiooni hankimist näiteks. palun, härra Tahv nüüd. härra esimees äh, muidugi äh, austan härra Pašku äh, seisukohti, kuid ma arvan, et ei ole realistlik, äh, et ähm, liikmesriigid lõpetaksid kaitsekulutuste vähendamise praeguses majanduskliimas. võib-olla nad ütlevad, et nad lõpetavad selle kärpimise, aga nad ei tee seda. ma arvan, et see, mida me peame tegema, on mastaabisäästu läbiviimine ning äh, siin on võimalik äh, ühiste jõupingutuste tulemusel seda saavutada. detsembris ülemkogu võiks muidugi välja tuua äh, uue põlvkonna lahinglennukite projekti. ja tõestada, et Euroopa Kaitseagentuur on alakasutatud instrument, mida tuleks rohkem rakendada minu meelest oleks see viljakam lähenemine. kuid äh, meie mm, kaitsetööstus võiks äh, tõesti seda rõhutada ning see äh, suudaks ehk ka mõjutada kogunenud riigipead ja valitsusjuhte. Äh, siin on vaja võtta olulisi, langetada olulisi otsuseid. kaitsehangete ja Euroopa Kaitseagentuuri kohta, see oleks suureks sammuks edasi mis puudutab äh, kaubandusläbirääkimisi USA-ga. mis nüüd äh, on algusfaasis, siis äh, kas meie külalised kiidavad heaks kaitsehangete kaasamise nendesse läbirääkimistesse või mitte? Merci, Andrew. suur tänu, Andrew, et sa selle teema juurde tagasi tulid, see on teema, mis äh, meid siin äh, lõhestab tegelikult, aga tegemist on väga olulise teemaga. palun äh, annan nüüd uuesti meie külalistele võimaluse kõikidele nende esitatud küsimustele vastamiseks. Mm, lugupeetud parlamendisaadikud, suur tänu kõikide märkuste ja küsimuste eest, mis on väga huvitavad ja väga konstruktiivsed. püüan omalt poolt äh, siin äh, teatud ähm, punkte selgutada, mis äh, on minu pädevuses ja siis annan sõna oma kolleegidele, kes selgitavad teisi punkte ja mis on pigem nende pädevust puudutavad kõigepealt esitas esimees küsimuse selle teate kohta, mis tehti mm, droonide kohta äh, viimasel Bourget õhumessil. Mm, kõigepealt tahaksin öelda, et äh, droonide, vaatlusdroonide ja luuredroonide ähm, teemaline otsus lubab meile edasi liikuda Euroopas. ma ütlen teda sellepärast, et see on natuke lahinglennukite küsimusest erinev ja lahingudroonide küsimus on ka pisut erinev, kuid teen siin teise märkuse see, kuidas äh, seda probleemi käsitletakse selles äh, teatises, äh, näitab võib-olla, mida tuleks teha lahinglennukite sektoris, sest me näeme, kuidas kolm riiki püüavad või vähemalt kolm tööstusettevõtet püüavad luua programmi Ehm, millele liidetakse hiljem palju programme juurde. see on väga eh, tõhus lähenemine, üks, kaks, kolm riiki eh, teevad eh, tugeva ühise jõupingutuse ühise eesmärgi suunas, mis võib siis hiljem teisi programme edasi viia. nii et ehm, droonide puhul, mis on muidugi lahingulennukitest erinev küsimus, püütakse luua tõhusaid instrumente. härra Pašku, keda ma tänan tema sõnavõtu eest, tõi välja, kui oluline on Euroopa jaoks äh, ennast suuta ise kaitsta loomulikult on see esmatähtis küsimus teie jaoks siin, kes te esindate Euroopa rahvaid, kes soovivad olla kaitstud. ma olen tähele pannud, et Euroopas kas eh, koostöös NATO-ga või mitte oleme suutnud teha mm, väga tõhusaid operatsioone ning need lennukid, mida kasutatakse ühisoperatsioonis, on needsamad, mida me kasutame enda kaitsmiseks samasuguste süsteemide ning samasuguste relvadega. kuid Euroopa julgeolek ei piirdu mitte ainult Euroopa piiridega, vaid see läheb palju kaugemale Euroopa piiridest ning see, et et me oleme kohal, meie naabruspiirkonnas on väga oluline, eriti just Vahemere puhul, kus on üha rohkem ohte. Need ohud ka lähenevad üksteisele ja Liibüa või Mali operatsioonide puhul lahkusid lahinglennukid meie juurest Euroopast. ohud seega lähenevad üksteisele ja siin härra Pašku peame tõesti keskenduma ka Euroopa kaitsmisele. eksporti puudutav küsimus. nagu te kõik mõistate, on tegemist rahvusvahelises plaanis, mõjuplaanis või strateegilises plaanis väga olulise küsimusega, kuid selleks, et midagi oleks eksportida, tuleb midagi selleks toota kui meil ei ole midagi eksportida, sest me toome väljastpoolt lennukeid sisse, siis äh, toob see endaga kaasa Euroopas täieliku katastroofi. siin toodi välja ka äh, mitmeplaaniline suutlikkus, mis oli väga oluline Liibüas ja Malis. seal olid Rafalid ja teised lahing lennukid, millel on mitmeplaaniline suutlikkus mis suudavad äh, rünnata äh, igas plaanis ja missioone kiirelt äh, vahetada, erinevaid funktsioone omandades ühe missiooni raames ja seda tuleb kindlasti arvesse võtta Euroopa tulevaste programmide väljaarendamises. mis puudutab kaitsekulutuste kärp-, kokkuleppeid, ühtse taeva, ühtse turu algatused, siis siin on muidugi olulised seosed olemas. härra Marshall tuleb eks selle küsimuse juurde tagasi. ja siin on olulisel kohal tsiviillennunduse suutlikkus ning lahingu või vaatlus äh, droonid ähm, tsiviillennunduses on äh, samuti oluline küsimus äh, ning äh, siin võime viidata vastava programmi läbikukkumisele Saksamaal, mis puudutab teatud punkte, mida siin tõstatati, siis ähm, tahaksin tänada härra Zemket kõigepealt härra Semke äh, tõi välja, et tema koduriik Poola on nendest teemadest huvitatud ja lahinglennukite tööstus ei puuduta mitte ainult kuut riiki, vaid kõiki Euroopa riike ning äh, siin kasutatakse kõikvõimalikke erinevaid tehnoloogiaid nende lennukite tootmiseks, nii et äh, siin on paljud Euroopa riigid, kes ei tohiks tõrkuda erinevate programmide rakendamisel, siin on võimalik, võimalikud allhanked ja öö, siin on väga olulised öö, arengutegevused, mida tuleb läbi viia ja mis ei ole kuigi kulukad esialgu. siin on väga öö, erinevad nišid, mis tuleb täita. mis puudutab küsimust, mis puudutas NATO-t, siis äh, küsimus, kas Euroopa Liit peaks oma suutlikkust suurendama ja äh, muidugi on meil siin ühine kaitsesuutlikkus, mida tagab NATO, kuid äh, ühine julgeolek, siin ei tohi võtta NATO-t mingisuguse kaitsegarantiina. NATO on lihtsalt erinevate riikide ühendus ja NATO äh, suutlikkus on erinevate riikide suutlikkuse summa. USA teatas hiljuti, et nad ei taha ületada viitkümmend protsenti äh, äh, oma mm, panuse puhul NATO-st ja selle viiekümne protsendi puhul äh, ja järelikult ülejäänud viiskümmend protsenti peab tulema Euroopast kui ma olin äh, õhuoperatsioonidest vastutav, siis ma nägin, kuidas äh, ameeriklased äh, ei soovi osaleda teatud äh, operatsioonides, mida eurooplased läbi viivad, kuid nüüd viimasel kahel korral oleme seda ise näinud, äkki paljud ütlesid, et niimoodi see ei ole. Liibüa ja Mali puhul me nägime, kuidas see aset leidis, äh, sest ameeriklased kõigepealt äh, osalesid, aga siis nad tõmbusid tagasi. Nad tagasid meile olulise panuse esialgu nendes valdkondades, kus meil puudub vastasuutlikkus Euroopas kuid seejärel tõmbusid nad tagasi. ja veel üks teema, mis on seotud NATO-ga ja standarditega. me ei anna sellele, sellest endale piisavalt aru Euroopa arendab oma lahinglennukeid, see tähendab, et Euroopa on piisavalt äh, võimekas, et omaenda standardeid luua. mis praegu aset leiab, on see, et USA defineerib standardid, mis on nende töö, tööstusele soodsad ja siis äh, surub need äh, NATO-le peale, ilma et keegi suudaks neile vastupanu avaldada. seega USA operatsioonide puhul toob välja omaenda standardid ja surub need teistele peale. me peame tegema nii, et Euroopa saaks oma standardeid välja arendada, et sellest sõltuvusest vabaneda. ja veel kaks märkust, siis annan sõna oma kolleegidele siin räägiti sellest, et Euroopa Kaitseagentuuri ei kasutata piisavalt hästi ära, see on tõsi kuid nagu ma juba ütlesin, on sellel agentuuril väga häid missioone, mida oleks võimalik läbi viia. kuid Euroopa Kaitseagentuuri eelarve ei ole piisav, talle peab tagama rohkem vahendeid, kuid enne kui me räägime eelarvest, tuleb sellele agentuurile osa, usaldada missioone, mis ei ole kulukad ehk äh, selle tulevikuvisiooni väljatöötamine, millest me rääkisime see oleks väga hea missioon Kaitseagentuuri jaoks, mis äh, oleks vastav agentuuri rollile ning aitaks tema profiili ka tõsta. seda võiks äh, ka rõhutada detsembrikuus ja küsimus selle kohta, kas me oleme nõus ähm, kaitsehangete kaasamisega kaubandusläbirääkimistesse USA-ga. see ei ole minu pädevuses välja tuua siin need ähm, head või halvad punktid selle puhul, võib-olla mu kolleegid oskavad sellele küsimusele vastata, ma ei tea, kes minu kolleegidest soovib siin kohe sõna saada järgmisena uh,. Thank you uh,. I just want to pick up uh, one or two points firstly from uh... suur tänu, paar punkti, mille tõstatas härra Pasku tõesti, nagu te ütlesite, võtmetähtsusega küsimuseks on uh, see küsimus, kuidas uh, me integreerime seda, mida me kulutame kommertslennunduses äh, ja mida meil on vaja sõjatööstuses. praegusel hetkel väga palju ühendamist ei toimu. me teame, et kommertssektor äh, esitab oma nõudmised ja komisjon on välja töötamas äh, programmi. aga see jällegi näitab, et ametlikult mingit sidet ei ole sellega, mida on vaja kaitsesektoris ja ma ei saa aru, miks seda ei juhtu. see on nagu teil oleks äh, oma ettevõtte, te ütlete, et näete, et siin on mul sõjalennukeid, teen ma siin ja kommertslennukeid ehitame seal, aga ärge te omavahel sõnagagi vahetage, nii et ma olen veendunud, et seda asja saab parandada. ja ma arvan, et selle asja parandamine on ka just see, mida ütles ka härra Tahv sest äh, raha on vähem, jah, mulle ka meeldiks, äh, kui äh, kõik kulutaksid kaks protsenti SKT-st, kuid praegusel hetkel me seda eeldada ei saa. nii et meil tuleb muutuda tõhusamaks, see on ainus võimalus ja meil on võimalik tõhusam olla. me võiksime tööstusi omavahel paremini ühendada, aga teiselt poolt tuleb meil ka tegelikult tarbijaid paremini kaasata sest see killustumine maksab ka palju. nii et äh, me peame vaatama nii tööstuse poolt kui ka tarbija poolt äh, ja mõlema poole tõhususe parandamist. ja tõesti, kui meil oleks selline poliitiline avaldus, mis tehtaks detsembrikuus, siis sellel tõesti võib olla selline kõikehõlmav äh, mõjutööstus ütleb, et jah, me saame teatud asju teha, me soovime neid teha, aga kuidas me investeerime seda raha ja kuidas me selgitame aktsionäridele, et see on mõistlik, kui meil pole absoluutselt aimu, kas äh, meil on kliente, kes soovivad äh, jagada seda tulevikku suunatud visiooni. ja nüüd USA ning kaubandussuhted ma ei tea päris täpselt, äh, kui kaugele on jõudnud kaubandusläbirääkimised, äh, aga jällegi tegemist on äh, nii-öelda kahesuunalise tänavaga ehk et käsi peseb kätt ähm, vorst vorsti vastu. meil on meil Ühendkuningriigis öeldakse selle kohta, et kõigil peaks olema eh, ühesugune mänguväljak, ainult eh, britid on tulnud selle peale, et võrrelda seda mänguväljakuga. aga tore oleks küll, kui meil oleks selline mänguväljak, kuid ma kardan, et see ei ole võimalik, sest isegi siis, kui USA valitsus kirjutaks alla mingile kokkuleppele, siis kongress lükkaks selle tagasi. sellepärast, et äh, Ameerika süsteem äh, näeb ette ainult erinevaid mänguväljakuid. ja kui me räägime planeerimisest, siis ka siin tuleb väga realistlikult sellesse küsimusse suhtuda. on ka veel üks teine põhjus, miks me peaksime olema sõltumatud selles faktoris, sest kes teab, milliseks kujuneb meie tulevik, kui meie tulevik on teiste kätes. aitäh! Ich möchte äh, zurückkommen auf die UAV. Aitäh! tuleksin tagasi programmi juurde, mida nimetas härra esimees, sest äh, kogu mehitamata õhukite projekt on ideaalne näite sellest, kuidas Euroopa on selles osas läbi kukkunud Euroopas on püütud äh, niisuguseid õhukeid viimased 50 aastat arendada, kuid kahjuks meil ei ole see siiski õnnestunud. Äh, selleks on mitmeid erinevaid põhjuseid. Ma, ma lihtsalt tõden seda hakka, hakkamata lahkama neid põhjusi, miks see nii on. Seetõttu peame me neid ostma. Loomulikult võib endalt küsida, mis see siis nii hullu on, need ei ole nii kole kallid ja need pole ju lahinglennukid, kui me peaksime arvestama, et kõigepealt siis me sõltume tarnija tehnoloogiast ja tehnikast. see ei ole mitte see küsimus sellest, et me ostame äh, Äh, lihtsalt selle äh, drooni endale USA-s sisse, seal on terve rida tehnoloogilisi piirang, tehnoloogia väljaveo piiranguid, mis tähendab seda, et seda ei saa ka eriti hästi edasi edeneda. Eurohawki ei saanud äh, Saksamaal kasutusluba sellepärast, et ameeriklasel puudus valmisolek turvatehnoloogia müügiks koos Eurohawk lennukitega. see puudutab muuhulgas ka kogu arvutitehnoloogiat, kogu avioonikat tervikuna, mis on lennukile paigaldatud. teiseks, need tehnoloogiad, millest me eelnevalt rääkisime, nad on kattuvad. ei ole ju nii, et meil on lahinglennukite tehnoloogia nagu härra Pasku ja härra Tsemke sellele juba viitasid. jah, need on kõrgtehnoloogilised seadmed, kuid terve rida äh, sellest tehnoloogiast on kasutatav ka äh, mehitamata õhukitel ja seega on tegemist osaliselt kattuva tehnoloogiaga Euroopa Kaitseagentuuri oli, viisime läbi oma nõnda öelda taksonoomia ja jaotasime iga süsteemi e, eraldi iseseisvaks tehnoloogiliseks e, oskuseks ja me suutsime elementaarselt tõestada, et sõjalistel e, omaduste poolest on kokkulangevusi, aga kokkulangevused või kattuvused on ka tehnoloogiliste lahenduste vallas, selles mõttes on meil nii mõndagi ära teha. loomulikult on lähtealuseks meie ühine vajadus ennast kaitsta, saavutada juhtivate sõja sõjaliste otstarbe, sõjalisel otstarbel toodetavate lennukite tootjate omavaheline koostöö erinevates riikides. aitäh! härra esimees, kõigepealt tahaksin kokkuvõtteks teha paar märkust. pärast seda, kui olen palju rõhutanud siin operatiivset, strateegilist ja tööstuslikku ning poliitilist aspekti, tagasi tulen pragmaatilisema aspekti juurde, milles, mis läbis kõiki teie küsimusi, mis on siis eelarve aspekt. ma tunnen seda väga hästi, sest õhujõududes töötades pidin tihtipeale langetama raske otsuse eelarvevahendite kasutamise ning operatiivse suutlikkuse vahel. meil on muidugi eelarvekriis Euroopas, kuid tahaksin öelda, et eelarvekriisi raames tõmbuvad riigid endasse, kuid selle asemel peaksid nad hoopis ühinema rühmadesse ning hakkama koostööd tegema. me ei saa öelda, et raha ei oleks lihtsalt raha on vähem, aga see ei ole seesama asi, see tähendab, et tuleb paremini teha oma kulutusi ning ühiselt neid teha. rääkisin ka um, Future Air System for Europe uuringust, mis um, toob välja väga praktilisi lahengu, lahend, lahendusi. siin öeldakse, et uh, kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast uh, kuni kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani, et seega see on juba alanud, see periood, peaks keskenduma just tehnoloogilistele uh, uuringutele. Need ei ole väga kallid, siin on mõnikümmend miljonit eurot vaja, et um, Äh, uurimistegevust läbi viia ning kahe tuhande seitsmeteistkümnendast kahekümne teise aastani tehakse ettepanek, mis on meie jaoks täiesti ülioluline, on äh, vaja ähm, tehnoloogilisi äh, instrumente välja arendada ning alles kahekümne teisest aastast peale, kui me oleme ühiselt töötama hakanud ja ühiselt programme välja töötama hakanud, saame algatada programmid, mis võivad olla siis kallimad. kuid äh, sellest, äh, selleks hetkeks ehk on ka majandus taastunud Euroopas ning lõpuks tahaksin tsiteerida viimast äh, komisjoni teatist, mis seda teemat puudutab ja seal öeldakse, et hoolimata praegustest eelarvekärbetest suudaksid Euroopa, kulutavad Euroopa Liidu liikmesriigid koos praegu rohkem kui Hiina, Venemaa ja Jaapan koos me teame, kuidas ähm, äh, Hiina ja Venemaa arendavad siin uusi äh, lahingulennukeid välja, siis see tähendab, et see on meie jaoks positiivne märk ja et me suudame siin teha ühiseid jõupingutusi. aitäh, härra esimees! suur tänu tõepoolest äh, me alustasime üsna pessimistlikus laadis, kuid nüüd võtsite kogu selle arutelu kokku lootusrikkamalt, aitäh nende ettekannete eest, aitäh ka kolleegidele, kes selles arutelus osalesid, ma arvan, et me tõime ähm, hästi välja siin põhiküsimused selle olulise teema puhul, ma arvan, et lahinglennukite juhtum on sümptomaatiline ning kehtib kogu kaitsetööstuse kohta ja see kehtib kõige kohta, mida me tahaksime Euroopas ära teha või peaksime ära tegema rääkima, eh, me peame siin arendama Euroopa strateegilist sõltumatust ja säilitama tööstuse eh, baasi Euroopas. Need on küsimused, eh, mida ülemkogu kindlasti käsitleb. ja ma arvan, et me ei peaks ootama ülemkogult lõplikke otsuseid, kuid kui see ülemkogu võiks olla mm, esimeseks sammuks äh, otsuste äh, reas, mida tuleb regulaarselt äh, langetada strateegilises plaanis, siis ma loodan vähemalt, vähemalt, et vähemalt nii palju tehakse ära aitäh, et te osalesite meie arutelus. me oleme valmis teid alati uuesti ära kuulama ja muidugi oleme valmis küsimustele vastama. ja loodan, et tuleme selle teema juurde veel tagasi. suur tänu teile! Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, nous allons euh, pour... kallid kolleegid, äh, jätkame oma päevakorraga ehk äh, õpitoaga, mis on pühendatud äh, ühtse ähm, julgeoleku ja kaitsepoliitika teemale. meil on siin neli külalist, kes on väga tunnustatud oma pädevusvaldkonnas. see workshop Ähm, on seotud raportiga, mille koostab Maria-Heleni Koppa ja mis on meie ala, allkomisjoni iga-aastane äh, ülevaade. muidugi selleaastane raport on eriti oluline, sest äh, see on osa ülemkogu detsembrikuise kohtumise ettevalmistustest, äh, mis käsitleb kaitseküsimusi, nagu ma siin varem olen seda ka mitmel korral öelnud ja me kavatseme oma esialgse mandaadi, mis on ühtse ähm, julgeoleku ja kaitsepoliitika rakendamine lõpule viia ja tõstatada terve rea küsimusi ja muidugi tutvustada parlamendi seisukohta äh, ülemkogule meie tänased külalised on äh, äh, tänu paljudele äh, foorumitele ja kirjutistele ka meile teada andnud, millised peaksid olema ülemkogu prioriteedid ning millised peaksid olema ülemkogu järeldused. teatud rida kirjutisi on sellel teemal äh, käesoleval kuul juba avaldatud, mõtlen siin just ähm, Euroopa Liidu Julgeoleku insti-, uuringute instituudi uuringut ähm, sõjaväelise suutlikkuse kohta, mis on väga ülevaatlik ja väga põhjalik. meil on siin neli külalist, kes ähm, saavad sõna ning seejärel on meil plaanis arutelu. minust vasakul istub Joe Colmo, kes esindab Egmonti instituuti ja Dessau Carnegie esindaja Brüsselis, Antonio Missiroli julgeolekuuuringute uuringute instituudi esindaja ning Alessandro Marrone äh, rahvusvaheliste ähm, uuringute instituudist Roomas ja teen härra Kulmontile kõigepealt siis äh, äh, ettepaneku see arutelu avada. suur tänu! suur tänu selle eest, et te mind siia kutsusite mul on raske varjata seda, et mul on väga suur huvi tänase teema vastu ühtse julgeoleku ning kaitsepoliitika tulevik ja ma ootan äh, suure huviga ülemkogu detsembrikuist kohtumist. loodan, et siis on meil selged juhised ülevalt alla Euroopa kaitsepoliitika kohta ehm, ehm, ehm, siin on kolm äh, erinevat klastrit ja minul paluti tutvustada esimest klastrit, mis puudutab operatsioone. siin on ülemkogu juba teatud küsimused esitanud. esimene küsimus on, kuidas suurendada ÜKJP ähm, operatsioonide suutlikkust ning kuidas õigel hetkel ning kiirelt ja ennetavalt Eh, sekkuda tänu õigele suutlikkusele. siin tahaksin välja tuua kuus punkti. esimene punkt puudutab operatsioone. sõjaväelised operatsioonid ja nende algatamine on kõige tähtsamad meil on oluline eh, arendada dialoogi eh, riiklike parlamentidega, kuid ka Euroopa Parlamendiga selleks. ning kui me vaatame neid operatsioone, mis on toimunud Euroopa Liidus, siis eh, või Euroopa Liidu, EPA Liidu algatusel, siis me ei saa olla pettunud, vastupidi, kogu minu karjääri jooksul on mul olnud privileeg olla kaasatud tervesse reas reasse kriisilahendusoperatsioonidesse Euroopa Liidus, NATO-s ja USA-s ja ma näen, et iga sõjaväelise operatsiooni puhul, mis me oleme Euroopa Liidus algatanud, oleme täitnud sõjaväelised ülesanded ning saavutanud soovitatu. see on maailmas üsna ainulaadne, nii et meil on põhjust olla uhke. muidugi pärast, kui on saavutatud edu, siis on väga lihtne öelda, kuid need on ainult väiksemõõdulised operatsioonid. ja siin ei olnud üldse väga palju, äh, väga suurt ohtu ma tagan teile, et planeerimisfaasis näeb tegelikult see kõik väga teistsugune välja ja mitte ainult poliitilisest aspektist lähtudes. poliitilisel tasandil on see küsimus, mida me peaksime esitama operatsioonide kohta järgmine. kas me saavutasime tänu nendele operatsioonidele oma poliitilised eesmärgid, strateegilised eesmärgid? siin äh, näevad tulemused üsna teistsugused välja, miks? meil on vaja siin arendada ühtset Euroopa strateegiat välja. Ehm, meil on vaja teha siin äh, midagi ära, tehkem siis seda ja me saavutasime siin soovita-, soovitu. meil on seega siin esimene õppetund, kui me tahame suurendada tõhusust ja nähtavust ÜKJP operatsioonide puhul, siis me peame tagama, et nad on osa üldisest Euroopa julgeolekustrateegiast. see on strateegia, mis peab kahe tuhande kolme, kolmanda aasta strateegiat toetama ning punkt number kolm, ennetav käitumine. kahe tuhande kolmandal aastal toodi see juba välja, kuid Liibüa ja Mali operatsioonid näitasid taaskord, et ennetav käitumine on osa Euroopa Liidu strukturaalsest nõrkusest ad hoc lahendused on nüüd minevikku jäänud, äh, meil on vaja püsivat strateegiat, meil on vaja peakorterit ning äh, siis meil on vaja pidevat äh, sõjaväelist võimekust, mida rakendada. siin on küsimus ka lahingurühmade kohta. kahe tuhande kolmandal aastal olime väga entusiastlikud Kongo operatsiooni suhtes. me äh, töötasime välja öö, strateegilised sõjaväelised jõud ning nimetasime selle lahingrühmaks. me olime äh, nii entusiastlikud selles suhtes, et see kirjutati isegi aluslepingusse sisse ja nüüd oodatakse meilt, et äh, iga kriisi puhul peab see sobima lahingrühmaga kuid äh, see on täiesti äh, pea peale pööratud maailm. lahingrühmad on väga kasulik instrument, kui nad on ähm, osa äh, üldisest püsisõjaväest. see puudutab nii õhu, mere kui ka maaväge. nii et me püüame siin välja töötada midagi, mis on Euroopa Liidu äh, lahingurühma ja NATO RNF-i vahel, mis oleks äh, nende kahe äh, ühendus äh, ja mis ei oleks ka liiga väike. me teeme seda juba praegu topeldamise teel. permanentne, kus kasutatakse püsisõjaväge, see sõltub kriisidest, me räägime Euroopa kaitsmisest ja meil peaks olema oma permanentne sõjavägi, mis saaks reageerida kiiresti, et tagada kõikide nende ülesannete täitmine, mis Peterburi ülesannete äh, raames. sellise klastri loomine ei saa olla ainult äh, üht või kaht riiki puudutav, kõik riigid peavad siin osalema, see tähendab, et äh, automaatselt jagaksime ülesandeid rohkem omavahel ning see oleks õiglasem ja äh, see puudutab seda kolme kriitikanoolt, mis on suunatud praegu lahingurühmade kontseptsiooni vastu, nii et uus kontseptsioon lubaks meil need ülesanded äh, lahendada. nii, holistlik lähenemine, jah, see holistlik lähenemine läheb palju kaugemale kui ähm, traditsiooniline kolm äh, plaaniline lähenemine, äh, diplomaatia, äh, arengutegevus ja kaitse. kui me tahame pikaajalisi lahendusi, kui me tahame poliitilisi tulemusi, siis peame arvesse võtma ka majandusaspekte. see, mida me praegu enda ees näeme, on see, et Euroopa Liit peab looma peakorteri, kus kõik need pädevusvaldkonnad on esindatud. me ei tohiks kindlasti kopeerida näiteks NATO peakorterit. me peame siin üles ehitama midagi väga spetsiifilist üles, mis sobiks praeguste Euroopa Liidu institutsioonidega ja kõige olulisem on see, et selle uue institutsiooni alustalad on juba olemas. Ehm, tulen siin punkti juurde number neli, mainisin juba NATO-t. nüüd on aeg asendada Berliin pluss ehm, kokkulepped ja ehm, luua uus julgeolekukontseptsioon. me peaksime need, selle kolmeaspektilise lähendama, äh, lähenemise äh, asendama öö, äh, uue lähenemisega koordinatsioon, koostöö ja, ja võimekus. meil peab olema nüüd öö, ähm, uute käsustruktuuride elluviimine ning Ähm, need peavad olema relevantsed kõikide kriisilahenduste puhul. me peame siin ähm, olema operatiivsed koos äh, NATO-ga äh, ja siin peab toimuma teatud ähm, suutlikkuse ülekandmine. ning viiendaks, äh, kaitsepoliitiline planeerimine, kaitsepoliitiline planeerimine on kõikides Euroopa riikides nüüd silmitsi paradigma muutusega, sellepärast et kriisi haldamismehhanismid on muutumas. esiteks on see paradigma, et ükskõik, mis juhtub, kui asjad lähevad vägivaldseks, siis USA tuleb meile appi ning täidab strateegilised lüngad. see paradigma on nüüd minevikku vajumas. meil on Washingtonis ühts-, ÜKJV tugev toetaja, kuid see isik soovib meilt meie oma suutlikkust ning lõpuks kõikides riikides oleme keskendunud taktilisele sõjaväelisele suutlikkusele, jättes kõrvale strateegilised aspektid. see selgitab, miks meie Euroopas suutsime viimase äh, suutsime üle kümne aasta kasutada nii palju oma sõjaväelist suutlikkust väljaspoole Euroopat. meil on taktilised, taktiline võimekus olemas, kuid see, millest meil puudus on, on strateegiline võimekus. Liibüa ja Mali operatsioon näitas meile, et meie jaoks on takistuseks äh, mitte taktikaline aspekt, vaid äh, strateegiline suutlikkus. nii et äh, nüüd on kaitseplaneerimine prioriteete muutmas strateegiliste plaanide suunas, kuid äh, seda ri-, probleemi ei saa lahendada riiklikul tasandil, sellepärast me peame koostööd tegema. seda on siin ka eelnevatel kordadel mainitud, et lahenduseks on ühtne kollektiivne lahenduste otsimine Euroopa Kaitseagentuuri jaoks. kuuenda punkti juures ka peatun, mida ma ootan ähm, detsembrikuu ülemkogu kohtumiselt, ma ootan äh, neilt seda, et nad tooksid välja, et kaitsepoliitika on oluline, et kaitsepoliitika on oluline äh, parlamentide ja Euroopa Parlamendi jaoks ning äh, kaitsepoliitika on oluline mitte ainult sellepärast, et et see on väga kulukas, vaid sellepärast, et see on investeering meie julgeolekusse. ma loodan, et eh, Euroopa kaitsepoliitika saab ülalt alla juhiseid eh, regulaarselt eh, edaspidi ja ma olen väga tänulik Euroopa Parlamendile, sest te olete Äh, just äh, pööranud väga palju tähelepanu äh, kaitsepoliitikale. suur tänu teile. aitäh, härra Tehhau, palun. Thank you, Mr Chairman, thank you very much, it's a great honor. suur tänu, härra esimees, on väga suur au olla täna siin selle komisjoni ees Euroopa Parlamendis. kui me räägime ühisest julgeoleku ja kaitsepoliitikast, siis meil on siin tõesti dilemma me teame päris täpselt, milline standard peaks olema selleks, et hinnata, kas olukord on äh, hea või halb. kui me vaatame ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat äh,, Euroopa probleemide valguses, siis on näha, et probleemiks on see, et me ei räägi ühel keelel. samal ajal ka ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika toimib päris hästi, operatsioonid toimivad ja tuuakse päris korralikult äh, lisandväärtust aga kui nüüd ühe, ühist julgeolekupoliitikat vaadata meie vajaduste raames ja suurenevate vajaduste raames veel tulevikus, siis me näeme, et äh, äh, see poliitika ei toimi, nii et küsimus on nüüd selles, et kuidas me seda standardit ühe Äh, mütsi all kokku, äh, mütsi alla kokku paneksime. mina keskenduksin strateegilistele vajadustele ja sellele, et äh, ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika ei toimi veel päris korralikult. mis on meie strateegilised vajadused? ausalt öeldes julgeoleku ja kaitsepoliitika puudutab praegusel hetkel seda, et mida meie, eurooplased, teeme ja USA ei tee. meil on praegusel hetkel äh, siiski väga palju vaja sõltuda USA julgeolekuteenistustest selleks, et kaitsta oma julgeolekut. me ei räägi siin mitte territooriumi kaitsest, see ei ole enam nii, kuigi Ida-Euroopas asju nähakse teistmoodi, vaid tegemist on äh, Äh, üleilmsete julgeolekuhuvide kaitsega ja siin tõesti äh, oleme selle ülesande andnud USA-le. me küll osaleme natukene, kuid äh, hoolitseb nende operatsioonide eest pigem keegi teine me elame praegu liberaalses maailmas, meil on juurdepääs impordi ja eksporditurgudele, me suhtleme omavahel, me üritame kaant peal hoida erinevatel konfliktidel maailmas, me üritame hoida majandust käimas ja jällegi me sõltume väga palju USA-st ja tegemist ei ole järje, jätkusuutliku olukorraga, sellepärast et me teame, neid teenuseid üha vähendatakse, sellepärast et ka USA on praegusel hetkel oma jalajälge vähendamas ja kui me vaatame Washingtoni poole, siis me näeme, et äh, kärped järgnevate aastate jooksul ja järgnevate aastakümnete jooksul on kohe kindlasti päris suured. olukord ei ole jätkusuutlik ka sellepärast, et see vähendab meie poliitilist võimekust äh, mõjutada otsuste tegemist. see ei puuduta mitte ainult meie füüsilisi vajadusi, vaid ka meie poliitilist mõjuvõimu ja poliitilist jõudu ning seekaudu ka meie vajadusi Oh, mul on kuus punkti, mida ma tahaksin kommenteerida või mida ma ootan äh, tulevaselt ülemkogult äh, ja tippkohtumistelt. esiteks, meil tuleb oma mõttemaailma muuta. meil on vaja nüüd täielikult aru saada sellest strateegilisest dilemmast ja sellest, et äh, asi sõltub sellest liberaalsest maailmakorraldusest, mil, mis praegu ei taga meie vajaduste rahuldamist ma räägin sellest väga palju Euroopas nii poliitiliste otsuste tegemise tasandil kui ka tehnilisel tasandil ja mulle tundub, et sellest ei ole siiamaani aru saadud. Ehm, arvatakse tihti, et äh, me saame aru äh, globaalsetest strateegiatest, aga nii see ei ole, tihti me ei saa aru sellest, mis toimub meie kodukse ees. nii et meil on vaja sellist laiapõhjalist strateegilist lähenemist, meil on vaja muuta mõttemaailma, arutada neid küsimusi, aru saada, millised on täpselt need probleemid. ja seetõttu ülemkogul tuleks välja tuua, kui kiireloomuline on selle küsimuse lahendamine. minu teine lootus ja ootus, äh, jagatud äh, lähenemine. me kulutame väga palju kaitsepoliitikale, me tõesti tegeleme taktikalise ja strateegilise kaitsega, kuid meil on vaja seda rakendada ka korralikult. peale selle tuleb mõelda ka selle peale, kuidas vähendada kulutusi. Need kõik on probleemid, kuid selle taustal tegelikult äh, on see probleem, see taustaprobleem, selle taustal on kõige suuremaks probleemiks see, et me ei jaga sellist ühist lähenemist. me üritame luuremehhanisme, kaitsemehhanisme projektide kaupa ühendada selleks, et välja töötada jagatud lähenemist, kuid strateegilistes küsimustes meil jagatud lähenemist ei ole, vaid igaüks analüüsib oma vaatenurgast, mis on neile ohtlik ja mis ohustab meie julgeolekut see on vägagi levinud liikmesriikides ja see ei üllata, mõeldes sellele ajaloolisele kogemusele, mis meil on geopoliitilisele olukorrale, erinevatele kultuuridele ja ka poliitilistele erinevustele erinevates liikmesriikides. aga kui me soovime tegutseda eurooplastena, siis meil tuleb rohkem pingutada selleks, et välja töötada selline ühine strateegia ja ma loodan, et selline ühine analüüsimehhanism, need meetmed, mis Euroopa Liidul on olemas selleks, et välja töötada korralik pilt millest inimesed aru saaksid, et selline lähenemine töötaks välja ja seda ma ootaksin ülemkogult. sinna hulka kuulub ka tegelikult see, mis on minu kolmas punkt see ei ole kindlasti populaarne, eriti veel öelda seda Brüsselis, aga meil on vaja rohkem kohtumisi, on tähtis, et kaitseküsimusi arutatakse äh, tihedamalt, äh, kõige kõrgemal tasandil. kaitseministrid ei tule piisavalt tihti kokku, neil ei ole sellist nõu-, ministrite nõukogu äh, formaati ja see tuleks sisse viia, nendest küsimustest tuleks tihemini rääkida. ja sama kehtib ka ülemkogu kohtu kohta. ma arvan, et ülemkogu peaks vähemalt korra aastas äh, rääkima ka kaitseküsimustest, ei peaks korraldama mingit kaitsenõukogu, vaid tuleks lihtsalt kaitseküsimused panna öö, äh, ülemkogu päevakorda ja samamoodi tuleks seal siis rääkida öö, äh, ka olukorrast, analüüsida seda ja rääkida ka strateegilistest vajadustest. sest nagu Joe siin just juba ütles, meil tuleb nendest küsimustest rääkida kõige kõrgemal võimalikul tasandil neljas punkt. nüüd see, mida ülemkogu välissuhete kohta soovitas äh, paar kuud tagasi. nimelt äh, see, et me ei ole ühendatud strateegilises mõtlemises ja seetõttu selleks, et rohkem äh, ühtsust saavutada, oleks meil vaja ka luua nii-öelda Euroopa kaitse poolaasta ja kui finantsministrid, rahandusministrid jõuavad kokkuleppele Euroopa majandus poolaastas, kus nad panevad paika, kuidas eelarvet koostada, kuidas kulutada ja millele, siis ei peaks olema väga raske midagi sarnast välja töötada ka kaitsevaldkonnas, selleks et meil oleks selline ühine strateegia, ühised väljavaated, igaüks teaks paremini, kes mida teeb. nii et äh, meid ei üllataks see, mida teised teevad, inimestel oleks vaja oma tegevuskavasid esitada äh, ja liikmesriikidel tuleks põhjendada, miks nad teevad neid asju ja miks nad teevad just neid nii, nagu nad teevad, nii et ka nendesse küsimustesse tuleks rohkem dünaamikat sisse viia. selleks, et oleks võimalik äh, paremini järeldusi teha viies punkt puudutab äh, sisemisi reegleid ja otsuste langetamist ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika raames. ma arvan, et suurem osa meist usub, et tulevased operatsioonid, tegelikult ka praegused operatsioonid, aga eriti just tulevased operatsioonid nii NATO-s kui ka Euroopa Liidus on tegelikult äh, äh, nii-öelda tahtjate alliansiks ja sellel ei ole võib-olla kõige parem maine, aga see tähendab seda, et mitte alati kõik riigid ei ole kaasatud kõikidesse operatsioonidesse nüüd tekivad sellised grupid, mis tegelevad erinevate küsimustega ja me oleme seda juba näinud mida see tähendab? meil on vaja väga paindlikku sisemist äh, otsuste ja reeglite mehhanismi, et igaüks saab toetada neid operatsioone, mida ainult äh, mõned on äh, kavandanud. näiteks NATO Liibüa operatsioon on suurepäraseks näiteks. suurem osa riikidest ei soovinud osaleda, aga kõik ütlesid jah sellele operatsioonile. see oli suurepärane näide ja sellist sarnast paindlikkust on meil vaja ka Euroopa Liidu poolel. teiseks vabandust, ähm, jutulõng läks käest, ütleb kõneleja. otsuste tegemise protsess on tõesti väga tähtis. ja see tähendab ka seda ja nüüd see teine punkt, mis mulle jällegi meelde tuli, see puudutab seda, et kui me kahekümne kaheksa liikmesriigi poole pöördume ja ütleme, et panustage palun meie ühistesse meetmetesse äh, meie operatiivse planeerimisvõimekuse parandamiseks, siis kõigest paar-kolm on nõus seda tegema. nii et pikaajaliselt äh, hädaolukorras tekitab see probleeme, mida saavad need riigid, äh, mis alati on valmis panustama, aga mitte kunagi ei kasuta seda, mis me välja töötame. nii et meil on vaja selline hüvitusmeet-, meede välja töötada selleks, et igaüks äh, saaks aru täpselt, mis ta saab oma panuse eest tagasi. isegi siis, kui ainult mõned liikmesriigid kasutavad seda, mida me oleme välja töötanud, nii et tõesti sellist hüvitamissüsteemi oleks meil vaja. ja nüüd minu viimane punkt, kus mind tavaliselt välja naerdakse ja seda võib-olla ka päris põhjendatult, aga räägin seda siiski me kuulsime enne, et me, et rohkem kulutama hakatakse, see on vähetõenäoline ja me üritame oma äh, Äh, summasid tõhusamalt kasutada, kuid kui meil ei ole strateegilisi eesmärke, siis meil ei ole võimalik strateegilisi visioone täita, aga minu vastus on, et me peame olema paindlikud ja me peame olema valmis jagama ja koostööd tegema. meil on võimalik jagamise koostöö kaudu küll äh, kärpida, kuid äh, sellega me ei kompenseeri oma strateegilise poole puudumist nii et meil tuleb rohkem investeerida kaitsepoliitika strateegilisse poolde. nii et äh, kes teab, aga ma kardan, et mingil hetkel tuleb meil kaitsekulutusi suurendada. see ei ole teostatav praegu, ma olen sellest teadlikud, äh, ma ei unista siin mingist äh, ülitäiuslikust maailmast, kuid me peaksime endalt küsima, kas need strateegilised vajadused selleks, et pakkuda rohkem kaitseteenuseid praeguses ähm, üleilmses olukorras, mis on tõesti väga ebastabiilne ja multipolaarne. me peame mõtlema selle peale, et kui kaitseteenused muutuvad järjest nõrgemaks, siis mingil hetkel lihtsalt ei jää meil mitte midagi muud üle, kui rohkem kulutada ja ma arvan, et see on ka siis nutikas lähenemine. suur tänu, tulen kindlasti selle sõnavõtu juurde veel tagasi. härra Missirooli, palun. suur tänu ja tere hommikust äh, kõikidele. Mm, kakskümmend viis hommikut kestab veel hommik. minu äh, sõnavõtt on pisut kommertslikum, sellepärast et äh, me valmistasime ette teatise Euroopa Liidu sõjalise suutlikkuse kohta mm, eesmärgiga koguda ideid tulevik, tulevikustrateegia jaoks. siin on äh, teil ka see brošüür kättesaadav äh, ja võite meilt lisaeksemplare tellida ning äh, tahan seda raportit ka lühidalt esitleda kaupmehena on siis meie, see minu ettekanne üsna kiire ja äh, me keskendume tihtipeale liiga palju mm, keske, praeguse olukorra piirangutele, me tahtsime keskenduda perioodile kuni kahe tuhande kahekümne viienda aastani selleks, et meil oleks Euroopa Liidu Kaitseagentuuri pikaajalise perspektiiviga seos olemas. see avaldati enne e, majanduskriisi, sellepärast me leidsime, et oleks sobiv põhilisi e, selle teatisi punkte saate äh, uuesti kaaluda uue olukorra valguses. me püüdsime siin ma ei tea, kas te näete seda PowerPointi esitlust oma ähm, ekraanidel, meil on siin ülevaade selle sisust ja siis äh, esialgne olukord, millest lähtusime, püüdsime hinnata viimaste aastate tulemusi, kuid keskenduda ka puudujääkidele ning meie lähenemise puudujääkidele, mis puudutab sõjaväelist suutlikkust, ähm, kaasa arvatud ka endiselt segmenteeritud poliitilist ja institutsioonilist äh, valdkonda. Need olid siis peamised saavutused eelmistel aastatel, aga ma ei hakka nendesse eh, süvenema. siin on eh, puudujäägid, mis meie raport välja tõi, kaasa arvatud äh, ka dematerialiseerumise oht. Robert Gates mainis seda eh, paar aastat tagasi ning eh, risk osaliseks deindustrialiseerimiseks üle Euroopa, siis eh, tendentsid, millega tuleb hakkama saada, süsteemne sõltuvus ning dünaamiline ebastabiilsus, uute äh, tegijate esile kerkimine, eriti just Aasias, äh, üleilmastumine muudab äh, meie ähm, naabruspiirkonna veelgi laiemaks. ja see kõik nõuab Euroopa Liidult Ähm, uute strateegiliste huvide sõnastamist, ähm, mis äh, art-, mis on kirjas ka artiklis kakskümmend kuus Lissaboni leppes leppes, seal mainitakse vajadust välja töötada strateegilised huvid, aga see ei kohusta meid selleks, kuid võib-olla Euroopa Ülemkogu saaks detsembrikuus alustada eh, strateegilist arutelu selles suunas. me oleme välja toonud siin mõned punktid ja kutsume neid, eh, kutsume teid üles neid kaaluma ning selles arutelus osalema. Need on avatud küsimused, eh, millele tuleb vastused leida, mitte mitte eh, ilmtingimata detsembris, kuid see on protsess, mis tuleb käivitada selleks, et me saaksime üleskutsetega hakkama meil on vaja välja tuua terve rida valdkonda, kus tuleb eh, arendada sõjaväelist võimekust. Ehm, Euroopa Liidus need ei ole eh, üksteist välistavad, vaid kumulatiivsed valdkondad, neid tuleb näha võimalik võimalike valikutena, kuid mitte üksteise alternatiividega. me oleme püüdnud neid sõnastada. Ehm, konsolideerimine, optimiseerimine, innovatsioon, regionaliseerimine ja integratsioon esimene punkt, see konsolideerimine peaks suurendama sõjaväeliste tõhusust, see võib olla üsna valuline, sellepärast et see nõuab äh, aegunud äh, suutlikkuse vähendamist eest selleks, et äh, saavutada sääste ning üks äh, selle otseseid mõjusid on muidugi teistsuguse rahastamise leidmine, kaasa arvatud ka struktuurifondidest. ma mõistan, et Euroopa Komisjon oma tulevases teatises võib sellele võimalikule lahendusele ka viidata. me teeme ettepaneku ka käivitada teatud uus ähm, sõjaväeline läbivaatamine Euroopa Liidu tasandil, see oleks esialgne ettevõtmine, mis oleks oleks siis ähm, äh, kirjas ka rohelises raamatus ja valges raamatus. ma tean, et Euroopa Parlament on valge raamatu väljatöötamise suunas palju tööd ära teinud, see oleks äh, siis ingliskeelne dokument ja üsna äh, kirjeldav ähm, dokument mis kirjeldaks kaitsepoliitikat liikmesriikides ja Euroopa Liidus. kindlasti oleks see väga kasulik ettevõtmine ning äh, siin äh, oleks vaja välja tuua äh, tulevased vajadused ning praegune suutlikkus riiklikul tasandil. teine punkt, optimiseerimine, et tulemuslikkust suurendada. ning liikmesriigid peaksid Euroopa tasandil koostööd tegema, et saavutada optimiseerimine ning loomulikult peaksime arvesse võtma häid tavasid Euroopa Liidus ning ähm, neid saaks rakendada laiemas plaanis äh, kõikjal Euroopas. punkt number kolm puudutab innovatsiooni selleks, et suurendada ähm, ning parandada äh, militaartehnoloogiat ähm, ja äh, päästa tööstus Euroopas siin on vaja siis äh, rahastada uurimise ja arendustegevust ning ähm, äh, kaaluda investeeringuid ning äh, vastavad lahendus, olukorrale vastavad lahendused saaksid ähm, aidata kaasa uute ideede väljatöötamisele, ka teistes poliitikavaldkondades nagu projektivõlakirjad, mida komisjon pakkus välja äh,, mis kaasab ka Euroopa Investeerimispanka näiteks. punkt number neli on regionaliseerimine selleks, et äh, operatiivset äh, laiuse sügavusmõõdet parandada. me teame, et Euroopa Liidus on juba äh, koostööklastrid olemas. väga oluline oleks kõiki neid jõupingutusi mm, rakendada meie igapäevaelus ja luua Euroopa tasandil ühtne raamistik, nii et need äh, regionaalsed ähm, klastrid äh, moodustaksid äh, saarestiku ning Euroopa Liidus saaks suutlik, sõjaväelise suutlikkuse plaani seda paremini ära kasutada ning viimane punkt on integratsioon. seda saaks kasutada, et ähm, parandada siin jätkusuutlikkust sõjaväelises plaanis, me saame siin ähm, kasutada ära erinevaid õppetunde selleks, et äh, läbi viia erinevaid missioone. näiteks äh, Somaali missiooni puhul. Äh, siin on vaja uut Äh, ähm, meil on vaja luua uued eesmärgid kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks ning äh, sünkroniseerida oma relvastumisprogramme ja hanketsükleid äh, riiklikul tasandil siis meie järeldused on, et ähm, Euroopa Liit on kaotamas oma suveräänsust äh, seetõttu, et me ei konsolideeri, ei optimiseeri, ei innoveeri, ei muuta, ei muuda oma ühiseid jõupingutusi regionaalseks ega integreeri oma sõjaväelist suutlikkust. <clears throat> siin on vaja praegusi pra, piire nihutada ning üks äh, punkte, mis meie raport välja toob, on see, et isoleerimise, isoleerimise tõttu ei ole võimalik koostööd teha. kuid meie mm, näiteks välisteenistuse ettevõtmine kaasab alati ka sõjaväelist dimensiooni. meil ei ole ühtegi tegevusvaldkonda, kus ei oleks sõjaväelist dimensiooni tegelikult kaasatud, see nõuab suuremat koostööd. siin võime eh, ammutada näiteid headest tavadest äh, Eh, nii sõjaväelisel kui mitte sõjaväelisel tasandil, need on siis eh, mm, kumulatiivsed eh, valdkonnad, mis nõuavad aga poliitilisi tasande, otsuseid kõrgel tasandil selleks, et me saaksime Euroopa tasandil tegutseda ning meie viimane punkt, mida mm, toetab ka siin meie foorum äh, on äh, see, et äh, detsembrikuu peaks olema äh, siis lähtepunktiks, et poliitilist koordineerimist luua. siin on muidugi palju piiranguid, mitte ainult kaitsepoliitika puhul, vaid välisteenistuse puhul üleüldiselt. suur tänu, härra Marrone, palun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 Well, first of all, uh, let me thank the European kõigepealt suur tänu Euroopa Parlamendile selle väga õigeaegselt korraldatud huvitava seminari eest. mina lisaks eelkõnelejatele räägin veel neljast küsimusest, mis puudutavad praegusel hetkel sõjatööstust ja mida oodata Euroopa Ülemkogult. kõigepealt tuleks selgitada seda, et parem on rääkida kaitse poliitilisest tehnoloogiast, mitte sõjatehnoloogiast, sellepärast et see tööstus töötab välja kõrgetehnoloogilisi lahendusi mitte ainult sõjaväele. me räägime siin kommunikatsioonist, kosmonautikast ja nii edasi. selles sektoris on äh, mõned äh, suured ettevõtted ja palju väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, nii et tegemist on nagu ettevõtete püramiidiga ja meil on Euroopa Liidus äh, olemas ettevõtete baas, mis varustavad siis nii sõjaväge kui ka piirivalvet, äh, politseid ja ka tsiviilkliente. nii et me kasutame tehnoloogiat kahepoolselt nii tsiviilsetel kui ka sõjalistel eesmärkidel. Euroopa Kaitseagentuur äh, kahe tuhande seitsmendal aastal oma strateegias ütles, et meil on Euroopa kaitsetööstuse, ei räägi seal Euroopa kaitsetööstuse klastritest. meil on tegemist üleilmastusega ja väga paljud äh, liikmesriigid vaatavad seda küsimust äh, riiklikuna, aga tegemist on äh, üleilmse küsimusega kolmel põhjusel. esiteks sellepärast, et me üha rohkem sõltume uutest turgudest. Te teate, et ähm, meie kulutused Euroopas vähenevad, kuid kaitsekulutused kogu maailmas tõusevad ja sellepärast tuleb äh, meil liikuda uutele turgudele selleks, et üles minna tööstusel. Nad lähevad äh, Brasiiliasse, Austraaliasse, Katari ja mujale. tegemist on suurte eesmärkidega, sellepärast et äh, nendel riikidel on olnud ka ambitsioonid välja töötada oma sõjaväetööstus. Nad on öelnud Euroopa ettevõtetele, et jääge teie Euroopasse või te andke ainult oma oskusteave ja tehnoloogia meile kuigi nende see aspektidesse tuleb äh, väga ettevaatlikult suhtuda, on siiski väga tähtis see, et äh, tööstusvaldkond suudab varustada äh, sõjaväge, sest me peame vaatama ka seda, näiteks selle peale, kas tööstusel on võimalik ühte sama toodet ähm, toota mitte ainult Euroopale, vaid ka teistele riikidele. väga tähtis on mõelda siin ka äh, toodete, tooteliini peale, meil on väga äh, palju ka allhankelepinguid selleks, et äh, äh, äh toodete erinevaid osi äh, ühelt ettevõttelt teisele edasi viia. meil on VKE-d väljaspool Euroopa Liitu, mis on konkurentsivõimelisemad äh, võib-olla sellepärast, et nende tööjõukulud on madalamad või siis väga paljud äh, äh, valitsused on oma kohalikele partnerile peale pannud avalike hangete kaudu ranged tingimused. siis tooraineid äh, võib-olla, toorainega varustavad ainult mõned ettevõtted kogu maailmas, nii et me peame väga ettevaatlikult haldama seda küsimust Euroopa sõjaväe ja tööstuse jaoks vajalik platvorm peab hoolitsema selle eest, et meil oleks olemas korralik varustus ja et seda toodaksid Euroopa ettevõtted, kuid kes teab, võib-olla on meil vaja teatud toorainet või ka varuosasid väljaspoolt Euroopat. ja see kehtib eriti just satelliiditehnoloogia äh, Äh, kohta, meil on seal äh, näiteks fiibertehnoloogia, fiiberkaablid, mida on vaja. ja kolmandaks äh, ka sõjalise ja tsiviilkasutusega tehnoloogiate tähtsus on tõusnud ja see on muutnud kogu maailma turgusid väga palju. ühte toodet on võimalik müüa Katari, Euroopa Liidu Frontex, Frontexile, India piirivalvele ja ka USA-sse. me oleme viimastel aastatel näinud väga erilisi arenguid. tehnoloogiline innovatsioon tsiviilarengus on tegelikult äh, kiirendanud arenguid, näiteks informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiad nii et äh, seega suhe sõjalise ja tsiviilpoole peal on suurenenud, nii et sõjatööstus üha rohkem sõltub ka tsiviilettevõtetest kogu maailmas. ja mõeldes nüüd kolme nimetatud faktori peale, et äh, Euroopa Liidust väljaspool asuvate turgude suur, äh, suur turgude tähtsus on suurenenud, üleilmastumine ja uute tehnoloogiate tähtsuse kasv tegelikult mõjutab ka liikmesriikide varustuskindlust ja etteennustatavus on muutunud peaaegu võimatuks. nüüd Euroopa Liidu tasandil integreerimine kas äh, kaitsetehnoloogia öö, ähm, oleks võimalik äh, ka lihtsalt Euroopas või ka riiklikul tasandil äh, integreerida, kas see oleks hea mõte, me, see oleks võib-olla hea sellepärast, et Euroopa turud on sõltumatud kui teised turud, meil on võimalik konkurentsivõimet suurendada, eriti just Euroopa ettevõtete jaoks me saaksime kasutada mastaabisäästu äh, ja meil oleks võimalik edasi viia lõimimisprotsessi Euroopa Liidus. see tehn-, sõjalise tehnoloogia integreerimine on tähtis viiel põhjusel. esiteks, kakskümmend seitse Euroopa Liidu liikmesriigi kaitsekulutused on ikka veel päris suured ja me oleme sellest kuulnud ka siin täna juba meil on vägagi konkurentsivõimelised kõrgetehnoloogilised Euroopa Liidu ettevõtted, tihti on tegemist VKE-dega, me ei tohi ära unustada, et nelikümmend sajast kõige tähtsamast äh, ettevõttest asuvad Euroopas. selle sektori käive oli kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal üheksakümmend kolm miljardit eurot ja mm, selles tööstussektoris on seitsesada seitsekümmend neli tuhat töökohta. ja tõesti, meil on võimalik Euroopa tasandile viia see tehnoloogia ja kogu valdkond sellepärast, et meil on olemas eeldused, tasandid, meil on riikidevahelised projektid nagu eh, Eurofighteri projekt eh, A400M transpordilennuk äh, samamoodi nagu ka Fremm helikopterid. peale selle on meil olemas välja töötatud kaitsepakett Euroopa Liidu direktiivide kaudu, millega meil on korralik raamistik äh, selleks, et äh, turgu muuta Euroopa Liidu turuks. peale selle on meil suured Euroopa Liidu ettevõtted, mis mängivad väga tähtsat rolli Euroopa Liidu turgudel. Nende turuosa ja nende tööstuslik võimekus on väga suur. EATS on väga hea äh, Äh, näide selle kohta samamoodi nagu BAE Systems, äh, Finmechaanika ja ka Tails. nüüd, millised on väljakutsed ähm, Euroopa Liidu tasandil lõimimiseks? kui meil on, äh, tegemist on väga raske tehnoloogilise protsessiga, suurem osa liikmesriikidest, eriti need, kus tööstus on väga tähtsa suurusega, siiski jätkavad riikliku tehn-, tehnoloogilise protsessi ja tööstuse toetamist, hoolimata sellest, et avalikes hangetes võivad osaleda kõik Euroopa Liidu liikmesriikide ettevõtted. Nad üritavad hoolitseda selle eest, et kõrge kvalifikatsiooniga töökohad jääksid nende riikidesse asemele ja seetõttu paljud valitsused ei ole nõus täielikult rakendama äh, kaitsepaketti, kuigi nad on juba võib-olla oma riigi seadusandlust muutnud vastavalt Euroopa Liidu direktiividele. riiklikud ametiasutused, mis hoolitsevad hankemenetluste eest, ei ole alati veendunud selles, et Euroopa Liidu kaitseturust oleks neile kasu ja peale selle ei ole meil ka sellist äh, kaitsekulutuste hankemenetluse Euroopa programmi, viimane äh, sai alguse üheksakümnendatel aastatel ja seetõttu äh, paljude ettevõtete tootlikkus vähendas näiteks kui me räägime mehitamata õhukitest, siis äh, sellel turul on meil suuri probleeme. siis peale selle teadus- ja arengutöö on väga tähtis, sellepärast et neil on võimalik ellu viia tehnoloogiline läbimurre ka tulevaste tehnoloogiliste programmide jaoks kaheksakümmend seitse protsenti teadus- ja arengutegevusest Euroopa Liidus äh, toimus riiklikul tasandil. nii et äh, see on tegelikult äh, nii-öelda arve selle eest, mis on toimunud siiamaani ja selle eest, et põhiliselt on tegutsetud riiklikul tasandil. nii et minu järelduseks oleks, mina leian, et need kolm klastrit, ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika, meie sõjaline võimekus ja sõjaväetööstus, äh, need tuleb äh, detsembrikuisel ülemkogul arutusele võtta, sellepärast et äh, üks klaster ei sega teist kas otseselt või kaudselt ja sõjapoliitika, kaitsepoliitika liikmesriikides peaks arvestama sellega, et kaitsetööstus peaks olema tugev, sellepärast et sellest sõltub igasugune integreerimine sõjalisel tasandil. nüüd mõeldes jätku üleilmastuse peale, mina leian, et iga riikliku tööstuspoliitika huvides on see, et me saavutaksime lõimimise Euroopa Liidu tasandil ja ma loodan, et ülemkogu detsembrikuus annab mandaadi, poliitilise mandaadi selleks, et minna edasi selle protsessiga. kuidas? Euroopa Liidu direktiive tuleb täielikult rakendada. näiteks tuleb äh, suurendada järelevalvet nende valitsuste üle, mis siiamaani ei ole nõus olnud direktiive rakendama. meil on vaja välja töötada uus Euroopa Liidu tasandil hankemenestus. näiteks seesama Eurovehicle oleks siin suurepäraseks näiteks ja meil oleks vaja välja töötada strateegiline tegevuskava selleks, et välja tulla praegusest äh, killustumisest äh, teadus- ja arengutööst. nii et lõpetuseks tuleb öelda, et äh, kaitsetehnoloogia tööstusliku baasi loomine on võimalik ja sellega tuleks edasi minna. suur tänu! Bien, merci beaucoup, messieurs. suur tänu külalistele selle väga põhjaliku ülevaate eest neist kolmest klastrist. annan äh, sõna ka Marieleni Kopale, kes on äh, meie igasaastase raporti koostaja. härra Tehau sõnavõtu juurde tahaksin tagasi tulla ja kes rääkis kaitseministritest Ähm, olen täiesti nõus äh, teie konstateeringutega, kuid äh, ma ei hakka üle kordama, kuid mul on äh, endiselt meeles veebruarikuu Dublinis aset leidnud ähm, kaitseministrite kohtumine, kus oli kohal kaheksa kaitseministrit kahekümne seitsmest ning kus räägiti üsna no, teisejärgulistest küsimustest, näiteks äh, koostöö Ukrainaga ei ole just kõige põletavam küsimus. nii et me näeme, et me küll realistlikku või laiapõhjalist agendat siin arendada kaitsepoliitika valdkonnas, kuid ähm, ka ministrid peavad omalt poolt jõupingutusi tegema, võib-olla on neil ähm, põletavamaid asju muidugi, kui äh, sellistel koosolekutel osaleda, kuid siin on midagi valesti igal juhul. annan aseesimehele sõna, härra Sofokleos. Äh, igal juhul tänan külalisi sõnavõttude eest ja tahaksin öelda, et äh, üheksakümne protsendi ulatuses toetan kahe käega seda, mida te ütlesite ja ähm, proua Eleni Kopa, palun aitäh ähm, kõigi nende sõnavõttude eest äh, mis on meie jaoks äh, siin Euroopa Parlamendis väga olulised. iga-aastane ülevaate on meie jaoks võimaluseks rääkida laiemalt kaitseküsimustest ning äh, poole aasta jooksul on kaitsepoliitika ka ähm, ülemkogu äh, prioriteetne küsimus. meie jaoks on väga oluline saata ülemkogul äh, vastavate küsimuste meiepoolne, äh, puhul meiepoolne seisukoht. siin on siis kolm klastrit, perspektiiv, suutlikkus ja tööstus paljude aastate jooksul äh, tundus äh, kaitse- ja julgeolekupoliitika käsitlemine äh, üsna suure luksusena ja mina tahaksin öelda, et ähm, peame oma seisukoha ka edastama ülemkogule, meie oleme omavahel juba sellel teemal arutanud. me peame omalt poolt nüüd läbi viima kommunikatsioonikampaania äh, mõtlen siin erinevatele instituutidele ja ma arvan, et see on väga oluline. veel üks punkt, väga oluline on see, mida ütlesite planeerimise kohta, et ähm, tuleb planeerida kaitsepoliitika läbivaatamine iga kahe aasta järelt. Ähm, see peab olema kindlasti meie mm, päevakorras, see ei saa olla ad hoc äh, lahendus, nagu kaitsepoliitika oleks midagi, mis ei oleks äh, esmatähtis Euroopa Liidu jaoks. see on täiesti vale sõnum, mis niimoodi välja saadetakse. ning äh, kolmas märkus, see puudutab üldist ähm, lähenemist, laiapõhjalist lähenemist. me peame selle poole aasta jooksul püüdma kaitsepoliitika mõistele andma ka sisu äh, me kasutame kõik äh, kaitsepoliitikat, kuid kuivõrd on tegemist väga olulise ajaloolise hetkega, siis öö, ähm, ootame kõik huviga proua Ashtoni raportit, et näha, millis, kuidas välisteenistus seda kaitsepoliitika aspekti käsitleb. neljas märkus, mis minu jaoks on kõige problemaatilisem, on poliitiline tahe. ma kardan, et äh, poliitilist tahet lihtsalt ei ole. meie saame pidevalt sõnumeid, mis viitavad sellele enamiku liikmesriikide puhul, kuid ka nõukogu poolt, et äh, detsembri ülemkogu peaks olema nii madala profiiliga kui võimalik, räägime tehnilistest aspektidest ja detailidest, aga mitte suurtest olulistest aspektidest siin on ähm, valitsev üldine pessimism, kui me räägime erinevate, mm, kui me räägime otsuste langetamisest Brüsselis. meie jaoks peab see ülemkogu olema väga ambitsioonikas ja see on ka enamiku parlamendisaadikute seisukoht, see ähm, sellel ümarlakogu peab olema tõeline ambitsioon kaitsepoliitika valdkonnas ning äh, siin peab lahendama suuri ülesandeid, kuidas äh, riigipead ja valitsusjuhid seda teevad. Ähm, siin püüab äh, Euroopa Parlament anda teatud juhiseid, soovitusi ja välja tuua, milline on meie jaoks visioon Euroopa kaitsepoliitikast tulevikus Eh, Lissaboni lepe annab meile mitu võimalust ähm, kaitsepoliitikat arendada. institutsioonilises plaanis on palju instrumente, mida ei ole kasutatud. me peame äh, olemasolevate äh, võimalustega juba arvestama, näiteks äh, kaitsepoliitika alane koostöö, tööstusalane koostöö, nagu härra Missirooli ütles väga tabavalt, on meil olemas koostöö saarekesed. struktureeritud koostöö idee peaks nüüd omama ka selget sisu. me peame rohkem koostööd tegema. minu idee on see, et need, kes soovivad teistest kiiremini edasi liikuda, neil peab selleks võimalus olema, me ei saa kõikjal kahekümne kaheksa kaupa olema esindatud. Need, kes soovivad kiiremini edasi liigu-, liikuda, peavad äh, saama seda, äh, seda teha. Äh, aluslepingus ei ole ju mingisugust takistust selleks. kuues punkt. kas me võime suurendada kaitsekulutusi? see ei ole kahjuks võimalik. meie parlamendina ei saa seda välja pakkuda, see ei ole võimalik. see, mida teha tuleb, on leida arukaid meetodeid selleks, et ähm, teha rohkem ära vähemate ressurssidega. näiteks äh, ühiskasutuse idee. me oleme seda arutanud erinevate osapooletega, eriti just liikmesriikidega. ja mina olen aru saanud, et ähm, Äh, üksteisega jagamine tekitab probleeme. sest see nõuab usaldust, mida ei ole. kuid äh, siiski äh, on aruka kaitsepoliitika puhul võimalik samuti sisu leida siin selle idee puhul. me oleme arutanud seda selle sektori VKE-dega, kes tagavad miljoneid töökohti inimestele ja Nei, nende seisukoht võib mõjutada ka üldist arvamust. parlamendi äh, raport on sellel aastal suureks väljakutseks. enamik parlamendisaadikuid, sõltumata fraktsioonilisest kuuluvusest, on veendunud, et tuleb edasi liikuda siin valdkonnas, enamuse toetus on siin olemas ja äh, raport läheb hääletusele detsembrikuus plenaaril ning me soovime läbi selle saata tugevat sõnumit ähm, ülemkogule ja parlamendi häält tuleb äh, kuulda selge ja kõlavana, aitäh. Norte. Thank you very much, Chairman. Um, well, we've gone around this boy so many times um,. um and the fact is there are suur tänu, me oleme sellest äh, päris palju juba rääkinud. siin on kaks erinevat küsimust. esiteks meie sõjaväe võimekus ja nende eesmärgid ja meil tuleb tagada kaitsepoliitika ja kaitseettevõtete tulevik meie koduriikides. teiselt poolt aga poliitiline integratsioon Euroopa Liidu tasandil. kui kolleegid siin komisjonis ja üleüldse parlamendis oleksid ausad, siis nad saaksid aru, et kõik, millest nad siin räägivad, nad räägivad siin sellest teisest, mitte esimesest, nad räägivad poliitilisest lõimimisest. sest vaadake seda näidet, ma ei hakka siin rääkima sellest, miks meil ei ole vaja Euroopa Liidul tasandil sekkuda kaitseoperatsioonidesse, see, mida ütles esimees, et me ole, käime Euroopa Liidu äh, kaitsekonverentsidel ja NATO kaitseministrite kohtumistel. see kõik juba üt-, rääkis iseendast, kuid kui vaadata nüüd asja tööstuslikust poolest, siis äh, meil on väga edukas, edukad äh, kaitsepoliitilised projektid, äh, koostöö ja tavaliselt siis, kui koos teevad kaks riiki, nad muutuvad üha vähem tõhusamaks äh, siis, kui on rohkem riike kaasatud ja nad muutuvad siis ka kulukamaks. vahel on ma arvan, et umbes neljal või viiel Euroopa Liidu liikmesriigil on korralikult toimiv kaitsetööstus. kui on vaja koostööprogramme ja meil on siin palju numbreid, Typhoon, Eurofighter äh,, äh, erinevad raketid, Eurocopter, helikopterid äh,, äh nelisada M transpordilennuk mida meil ei ole aga vaja, on Euroopa Liidu kaasatus nendesse projektidesse. Euroopa Liit ei mängi mitte mingit rolli kaitsetööstuse koostöös. Euroopa Liidul pole sinna mitte mingit asja. professor Keith Hafli äh, mõtterühm, kes on kaitsemajanduse ekspert, koostas äh, dokumendi, mis puudutab just äh, mitme riigi kaitseprojekte, mitme riigi vahel läbiviidavaid kaitseprojekte ja ta seal toob väga selgeid tõendeid selle kohta, et äh, ei ole vaja Euroopa Liidu tasandil sekkuda. kui me räägime integratsioonist Euroopa Liidu tasandil, siis paljud teist soovivad seda, just sellepärast me istumegi siin ja kõik, mis te teete, te üritate lihtsalt palli sinna väravasse suunata. mõned meist aga ei ole selles kindlad, mõndade jaoks ähm, on siin siiski ka äh, sõltumatud riigid tähtsad ja ma ei hakkaks siin praegusel hetkel kaitsetööstuse huvisid segamini ajama Euroopa Liidu lõimimise huvidega. Kirjan Gomes. proua Gomes. suur tänu, ma vabandan väga, et mul ei olnud võimalik äh, härra Marone sõnavõttu aga tegemist on väga tähtsa küsimusega. ma äh, kibelen äh, Maria Heleniga äh, siin koostööd tegema selle raporti koostamisel. tahaksin välja tuua selle. ma ei taha siin midagi Jeffrey Van Ordenile vastu rääkida, aga vaadakem poliiti-, lükkame nüüd selle poliitilise integratsiooni kõrvale. kas te suudate endale ette kujutada või välja mõelda mingit äh, toimivat äh, kaitsevõimekut ükskõik millises äh, liikmesriigis niimoodi, et ta vastaks nii üleilmsetele kui ka piirkondlikele probleemidele, mis meil on kaitsevaldkonnas. jah, ütleb Jeffrey Van Orden ma ütlen siin võimekust, äh, mida on võimalik ainult Euroopa Liidu kaudu saavutada, ma ei usu. Te küsite küsimuse, kas ma võiksin sellele vastata, ütleb härra Van Orden. jah, ühepoolselt tõesti, Ühendkuningriigil on see olemas üheskoos, jällegi Prantsusmaa ja Ühendkuningriik on väga palju asju üheskoos läbi väinud, täiesti paradoksaalselt suisa. ja meil on ka korralik äh, organisatsioon loodud NATO, see töötab suurepäraselt. seal on ka USA kaasatud Euroopa julgeoleku kaitsmisse. me istume kõik ühe laua taga, räägime kriisidest ja sellest, kuidas neid lahendada. kõik ülejäänu on tegelikult, ma väga vabandan, lihtsalt tühja tuule tallamine härra Van Orden siin tallab tühja tuult sest äh, tema käis natukene aega tagasi suletud uste taga arutelul, kus olid ka NATO esindajad kohal ja ta väga selgelt ütles, äh, mida tema arvab Euroopa Liidu ja NATO suhetest, mida nad teevad, mida nad ei tee ja mida peaks tegema ja nad ütlesid ka, mida pole tehtud NATO raamistikus, sellepärast et ainus võimalus on teha seda Euroopa Liidu tasandil ja see on see, mida US, millest USA aru sai, ainult härra Van Orden ei ole veel sellest aru saanud. nüüd räägivad kolm inimest korraga. mul, jah, ma saan aru, et tal on õigus mitte sellest aru saada, ütleb proua Kumes, aga ma tahaksin siiski veel kord öelda, et ükskõik kas üksi või üheskoos. ainus viis võimekuse tagamiseks, selleks, et me saaksime oma kodanikke kaitsta julgeolekuriskide eest, mis meil on nii Euroopas, nii piirkondlikul tasandil kui ka üleüldse üleilmselt, on teha seda kõike Euroopa moodi meil tuleb äh, tunnistada, et äh, sõjaline integratsioon hõlmab poliitilist integratsiooni. ma ei hakka nüüd, Jeffrey, jah, ma ei hakka sinuga praegu vaidlema, tahan lihtsalt öelda, mis mul öelda oli. mida ma ootan sellelt raportilt, on see, et me anname selge sõnumi. mitte ainult rahvale, vaid ka valitsustele. ütleme, et valitsused ei tee oma tööd. ja kriis on nende jaoks põhjuseks äh, äh või peaks olema põhjuseks äh, nutika kaitse puhul äh, jagamise ja koostöö osas edasi minema, aga nad ei tee seda ja sellepärast on nad kodanike silmis läbi kukkunud ja sellepärast ma arvan, et me peaksime seda ka väga julmalt välja ütlema. me peaksime rääkima sellest, millised oleks kulud, kui me Euroopa tasandil ei teeks koostööd nii majanduslikult kui ka mittemajanduslikult, millised on need kulud? ja tahaksin veel kord välja tuua veel selle, et eelmisel nädalal tegin pressiavalduse Liibüa kohta selle kohta, et olukord on seal halvenenud ja ma tõin seal välja, et kuidas minu arvates Euroopa Liit on läbi kukkunud. ei teinud asju, mida ta oleks pidanud tegema. ja kukkus läbi ka selles mõttes, et ainult mõned liikmesriigid olid kaasatud operatsiooni ma tõin välja, et mis on nüüd tähtis või et mida me võiksime teha. ehk et me siin tõesti peaksime SSR ja DDR raames Liibüaga koostööd tegema, sest see puudutab ka meie julgeolekut. miks? ei olnud me võimelised välja töötama korralikku ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika operatsiooni, kuigi Liibüa valitsused palusid seda Nad palusid äh, korralikke SSR ja DDR programme. meil on äh, piirivalve osas siiski piiratud programm, aga tegelikult räägime me siin rohkemast kui piirivalvest. tegemist on korralikust, äh, korraliku reformiga, meil tuleb kaitsejõud, julgeolekujõud ja ka sõjavägi korralikult välja koolitada. mis oli ka meie vastus? mõned liikmesriigid, need, kes on võimekamad, ütlesid, et nemad eelistaksid, et nende nõuandjad istuksid seal Liibüa siseministri kõrval, nii nagu nad seda ka Gaddafiga vanasti tegid või üritasid teha Gaddafiga ja sosistada talle kõrva ning hoolitseda selle eest, et neil on võimalik oma riigi relvatööstuse tooted neile müüa ja hoolitseda sellest, et meil ei oleks mingit Euroopa tasandil strateegilist lähenemist Liibüa jaoks nii et kes teab, äkki me lõpetame seal, kus lõpetasime Gaddafiga, et Prantsusmaa üritab müüa oma tuumarelva, tuumajaamade seadeid Gaddafile. see ei ole üldse euroopalik lähenemine, see on meie huvide vastu. see on meie julgeoleku huvide vastu. ma ei hakka siin üldse majanduslikke huvisid mainima ma tean Liibüa puhul, et ametivõimud soovivad seda Euroopa strateegiliselt organiseeritud abi selleks, et toetada nende julgeolekusektori reformi ja me ei tee seda. me ei tee seda, sest mõned liikmesriigid üritavad taas äh, riigistada seda küsimust äh, Nad tegutsevad oma sõjaväetööstuse huvides ja, ja seepärast meil ei olegi võimalik midagi Euroopa Liidu tasandil üles ehitada. ma väga vabandan, aga me tegelikult toetame Liibüa rahva ebastabiilsust ja tegelikult on ka meie kodanike julgeolek ohus. sest me ei tee tööd, mida on vaja teha. lõpetaksin siin ja mainiksin lihtsalt, et äh, tõesti kibelen äh, Maria-Heleniga seda raportit koostama. see peab olema tähtis raport ja me peame tõesti väga julmalt välja ütlema, mis me sellest arvame. tänu järgmisele proua Panajotova. Thank you, Mr President, dear speakers. Äh. aitäh ähm, kõikidele kõnelejatele, väga huvitav oli teie ettekandeid kuulata ning ähm, tahaksin äh, rõhutada, et äh, ÜKP äh, rakendamine peaks leidma aset just pikaajalise strateegilise lähenemise raames. Mm, mis puudutab ühiskasutust või tsiviilset ja sõjaväelist koostööd, siis äh, kõik need kontseptsioonid nõuavad rohkem koostööd ja rohkem usaldust liikmesriikide vahel, eriti mis äh, puudutab ähm, luureandmete jagamist. Lissaboni leppes tunnustatakse seda vajadust ning püütakse koostööd lihtsustada, samas ma arvan, et üks Lissaboni leppe instrument, ähm, püsikoostöö instrument ähm, aitaks intensiivselt ähm, sõjaväelist suutlikkust suurendada. siin äh, plaanis tahaksingi esitada kolm küsimust. esimene küsimus, kas teie näete äh, kahekiiruselise integreerimise äh, arenemise ohtu? vastu ja kui see on nii, siis kuidas seda vältida, siis eh, neljakümne teise artikli seitsmenda lõike ja viienda artikli eh, ühendamine mm, NATO eh, põhikirjas. see viies artikkel näeb siis ette mm, vastastikust abi, kuid siin ei toodud jätta välja, kas see abi on sõjaväeline või kaitsepoliitiline. see, kas see, kas, kuidas see on seotud Euroopa Liidu strateegiliste taotlustega? meie strateegia ähm, meie strateegia võib küll paberil olla, aga kas me suudame seda ka ellu rakendada ja kuidas seda olukorda lahendada? jah, su, ma tänan kõiki kõnelejaid äh, nende ettekannete eest äh, ja väga äh, põhjalike seisukohavõttude eest. mul on ka omalt poolt teile küsimus εκφράσει συμφωνώντας με το... Ma tahaksin öelda järgmist. Ma olen nõus teie poolt välja toodud kuuenda momendiga, kui te ütlesite, et kaitsevõime on tõesti määrava tähtsusega, sest see tähendab meie julgeolekut. ma olen päris kindel, et sellega nõustuvad kõik, kuid kui me räägime ühisoperatsioonidest, siis minu arvates olete te küll äärmiselt, et mitte öelda liiga optimistlik. ma mõistan et, et eh, me peame välja saatma optimistlikke sõnumeid, ent mina olen seisukohal, et ühistöö suhtes valitseb poliitiline vaakum. olen nõus kolleeg Komešiga ja proua Komes rääkis meie vigadest Liibüas, praegu jätkame oma vigade tegemist Süürias ja see on seotud, meie vead on seotud väga suure arvu inimohvritega. meie jõupingutused ei ole olnud piisavalt, vaatamata proua Ashtoni äh, jõupingutustele, aga ka Malis või Afganistanis äh, ei ole me olnud väga edukad, selles mõttes ma ei taha öelda, et ma oleksin nagu pessimistlik, aga ma lihtsalt tahan viidata sellele, et on väga palju küsimusi, äh, millega me peaksime Euroopa Liidus tegelema ja mida me peaksime lahendama ja see eeskätt tähendab see seda, et me peaksime suurendama äh, liikmesriikides kaitsekulutusi, kohe on terve rida liikmesriike, kes pole sellega nõus, siis me ei esine alati ühehäälselt ja see tähendab seda, et kõik meie ühistegevustes ja ei osale. see tähendab ka seda, et Ameerika Ühendriigid on tekitanud mulje, et iga kord, kui nemad on sunnitud kusagil sõjaliselt sekkuma, siis saadab neid edu, aga Euroopa Liitu äh, tema tegemistes sugugi mitte. nüüd ma tahaksin anda teile äh, sõna äh, nii palju kui mina tean, on meil kella üheni aega. ma tahaksin paluda, et te vastaksite esitatud küsimustele igaüks maksimaalselt kuni seitsme minuti ulatuses suur äh, tänu, suur tänu nende märkuste eest, äh, mida te siin esitasite. suur tänu ka proua Kopale, raportöörile. ma olen teiega täiesti nõus, et kaitse Euroopa üks nõrku punkte on kommunikatsioon. meil on olnud väga palju edulugusid ja oleme teinud edusamme, kuid mitte keegi ei ole sellest kuulnudki. tuletan meelde, et me olime aktiivsed ka Sudaanis enne Darfuri sekkumist. me olime seal tänu Euroopa Liidu poolt tagatud äh, transpordivahenditele ja Euroopa Liit maksis kogu Aafrika Liidu äh, sõdurite päevarahad millal kuulsime sellest aga pressist? siis, kui NATO saatis mõned transpordilennukid sinna piirkonda. nii et see on tõesti nõrk punkt. ma konstateerisin ka, et äh, erinevate liikmesriikide valimiste perioodil ei olnud äh, kaitse Euroopast midagi kuuldud ja äh, inimestel oli täiesti vale arusaam sellest, et Euroopa Liit kavatses hakata käsutama äh, riiklikke äh, sõjavägesid. see on täiesti vale ja seda olukorda tuleb kindlasti parandada. samuti rõhutasite teisi elemente, poliitilist tahet, ühisvisiooni, mis on meil endiselt puudu ma arvan, et me peaksime igal juhul arendama uut globaalset Euroopa tasandi strateegiat. ja see strateegia ei ole mitte sõjaväeline, vaid kõigepealt poliitiline. tegemist on meie ja meie kodanike julgeolekuga. kõigi meie lähedaste julgeolekuga. me peame tegema nii, et tegemist oleks ka võimalikult atraktiivse narratiiviga. meil öö, oli see olemas, meie narratiiv oli, et meievahelisi sõdu ei tule enam, kuid äh, me peame nüüd äh, uude kaitsestrateegiasse samasuguse narratiivi sisse viima, me peame ennast positsioneerima kui kontinenti, kes äh, ei kaitse mitte ainult enda väärtusi ja huvisid, vaid me peame ennast esitlema kui kasulikku äh, Äh, toimijana, kes suudab maailmale tuua lisandväärtust, see peab olema äh, osa sellest ähm, kommunikatsioonist, mida me soovime äh, edastada. Hanna Vardonelile vastuseks mäletan, et umbes aasta tagasi istusin siin ja te esitasite täpselt äh, samu küsimusi, äh, nii et äh, järeldan sellest, et minu sõnavõtt ei olnud piisavalt veenev ning võtan teie märkusi loomulikult arvesse. proua Koomešile vastuseks see, mida me praegu näeme, on see, et meie riikidel puudub ühtne arusaam teatud olukordadest, me kasutame liiga palju riiklikku lähenemist. ja siis jõuamegi sellisesse olukorda nagu see, mida teie kirjeldasite. see nüüd läheb ka vastuseks härra Panetale. meie Euroopa strateegia on lihtsalt ei saa jääda lihtsalt äh, järgmiseks äh, äh, tekstiks paberil, meil on vaja tõelist reaalset strateegiat, me peame tagama, et kõik, kõik osapooled osalevad selles strateegias. nii et see, mida mina siin ütlen, on see, et ähm, see, kuidas me lahenduseni jõuame, on sama oluline kui lahendus ise. riigid peavad olema kaasatud ja vastutavad miks äh, riigipead ja valitsusjuhid on nii erinevatel seisukohtadel näiteks Mali olukorra suhtes, sellepärast et nad ei äh, näinud endas mingisugust Euroopa strateegiat, mis puudutaks Sahara piirkonda või Somali poolsaart nad lihtsalt avastasid äh, selle olukorra ühel hetkel, sellepärast et äh, eelnevalt ei olnud neid kaasatud ühtsesse strateegiasse või ühisesse visiooni. ma arvan, et see vastab ka enamikele küsimustele siin. ja küsimus, kuidas me saame oma äh, puudujääke korvata? vastus on väga lihtne, me peame ühiselt tegutsema see peaks olema samuti osa meie julgeolekustrateegiast. mis puudutab äh, artiklit nelikümmend kaks äh, Lissaboni leppes ja artiklit viis NATO leppes, äh, mul on võimalus olnud pidada loenguid ülikoolides ja tõepoolest juriidilises plaanis on need Äh, üsna erinevad artiklid, kuid kui ma, mm, äh, ah, kui ma pean äh, loenguid ähm, juuraosakonnas, siis tuuakse välja need erinevused nende artiklite vahel, kuid kui ma pean loenguid politoloogia osakonnas, siis ähm, me näeme, et tegelikult nendel artiklitel ei ole vahet. Um, suur tänu, Äh, paar märkust ka minu poolt äh, tahaksin, äh, tahaksin omalt poolt Ehm, mainida seda kommunikatsiooni aspekti, ma olen üsna skeptiline alati, kui sellest äh, räägitakse Euroopa Liidu kontekstis, sest mul on tunne, et me peame lihtsalt äh, seda äh, paremini reklaamima ja siis on kõik hästi, kuid tõepoolest praegu on vaja meie kommunikatsioonistrateegiat oluliselt muuta. just majanduslik ja julgeolekusituatsioon mõjutavad meid väga palju ning äh, mida rohkem me suurendame teadlikkust sellest ähm, strateegiast, seda parem on, me peame ka mõistma, et ähm, NATO arendab praegu oma kommunikatsioonistrateegiat Defense Matters, mis on just sellise probleemi lahendamisele suunatud. teine märkus härra Nordenile vastuseks ma arvan, te mõistsite meie arutelu valesti, te sõnastasite selle niimoodi, et me oleme siin selleks, et äh, integratsiooni suurendada. mina ei näe asja niimoodi. ma olen kindel, et ma räägin enamiku nimel. minu jaoks on äh, meie arutelu ees, esimene eesmärk äh, hoida Euroopa vaba ja rahumeelsena, kas selle saavutab NATO või Euroopa Liit, sellel ei ole lõppkokkuvõttes mingisugust tähtsust, ma olen teiega nõus, et NATO on veel mõnda aega peamiselt nende teenuste osutajaks, kuid me peame olema teadlikud sellest, et NATO sõltub suuresti ameeriklaste soovist või eurooplaste soovist seda niimoodi teostada. ja olla sõltuvad äh, ainult sellest raamistikust muidugi võib osutuda problemaatiliseks, aga see ei pea niimoodi olema. meie peamine eesmärk hoida Euroopa vaba ja sõltumatuna tähendab mitte kasutada mm, ja see tähendab seda, et me peame kasutama Euroopa Liidu vastavaid kanaleid Euroopa Liit võib siin NATO-ga võrreldes olla sekundaarsel positsioonil, kuid, positsioonil, kuid mitte selle, kuid selle kanali mittekasutamine oleks täiesti rumal meie poolt. me peame strateegilistest, strateegiliste vajaduste teadlikkust suurendama. proua Panajotovale vastuseks, ähm, te esitasite kaks küsimust äh, Äh, kõigepealt selle kohta, kas ähm, Euroopa soovib olla julgeolekuliit? ei, ähm, vist mitte. ma mõtlen kõige laiemas plaanis, äh, mitte ainult artikkel viie plaanis, see jääb tulevikku, kuid me oleme selles äh, situatsioonis siin kõik ühiselt ja öö, eurooplastele meeldib oma erinevusi rõhutada ja meil on üsna suured erinevused, kui me, kui me vaatame asja suures plaanis, siis need erinevused on üsna väikesed ja kui me unustame selle nartsissistliku ähm, detailidele keskendumisele, siis meil on ühine strateegiline eesmärk ning kui me soovime muutuda julgeolekuliiduks, ähm, siis me peame sellest kõigepealt aru saama ning selles mõttes soovin, et Euroopa Liit äh, selle küsimusega rohkem tegutseks ning teine äh, küsimus, Euroopa globaalne strateegia. meie mõttekoda ei olnud sellesse arutelusse kaasatud, kuid äh, küsimus, kas Euroopa saab olla lihtsalt rohkem kui paberipakk ähm, siin on liikmesriigid just need, kes äh, seda olukorda kontrollivad. ilmselt meil ei ole integreeritud äh, kaitsepoliitikat äh, lähitulevikus. liikmesriigid peavad kõigepealt need ideed omaks võtma. ma arvan, et kõige olulisem selle dokumendi puhul, ma muidugi kordan seda nagu mantrat, on see, et me peame aru saama oma strateegilisest nõrkadest punktidest ja vajadustest ning sellest peavad võimalikult paljud inimesed aru saama. mis puudutab artiklit äh, viis NATO leppes, see on ähm, üsna äh, müstiline asi me unustame tihtipeale, et see viies artikkel tähendas näiteks külma sõja ajal üsna vähe. külma sõja aegne kaitse ei tulenenud sellest artiklist, vaid pigem sellest, et kõik NATO liikmesriigid olid kohal oma mm, sõjaväega, kõik britid, prantslased, sest äh, sakslased ja hollandlased olid äh, kohal füüsiliselt, see oli tõeliseks garantiiks viiendale artiklile. viies artikkel on lihtsalt üks säte lepingus ning ähm, samamoodi on ka artikliga nelikümmend kaks Lissaboni leppes. küsimus on selles, kust tuleb tõeline solidaarsus, kas see tuleb füüsilisest kohalolust sõjaväe puhul või laiemast äh, arusaamast, et me oleme siin kõik koos. ma kardan, et äh, sõjaväe füüsiline kohalolu ei taga enam selliseid tulemusi ma kardan, et me ei suuda neid ohte enam niimoodi lahendada. nüüd on tegemist suurte mm, julgeolekuväljakutsetega maailmas, mis võivad asuda meist üsna kaugel. me oleme ekspordile suunatud kontinent ja me oleme siin kõik äh, siia kaasatud. meil on puudus näiteks tööjõust, meid huvitab ülemaailmse maa, majanduse toimimine. siin tegemist on üleüldiste julgeolekuohtudega, kui solidaarsus eurooplaste vahel ei lähtu sellest, Äh, arusaamast, siis me ei saavuta kunagi mingisugust äh, ähm, tulemust, kas NATO või lihtsalt Euroopa Liidu tasandil. Thank you um,. I listened with. suur tänu, ütleb härra Misseroli. kuulasin suure huviga neid suuri vastuolusid ja tegelikult ainult kommentaar, mille mina saan teha, on see, et me üritasime teha kampaaniat kohta rohkema koostöö ja parema koordineerimise eest. ja me rääkisime, et see on tegelikult ka täiesti selge Euroopa huvi, sest praegu, kui kaitsekulutusi kõrbitakse riiklikul tasandil, iga liikmesriik ise otsustab seda, teeb täiesti isoleeritult vastavalt oma eelarve olukorrale. ja see tegelikult äh, toob endaga kaasa selle, et meil on sellised bonsai armeed, meie tehnoloogiline positsioon halveneb ja tegelikult me näeme, et me anname oma konkurentsivõime käest ära teistele. Aasia dünaamilistel turgudel on seda fenomeni juba näha ja ka Londoni strateegiliste uuringute keskus on seda öelnud, nii et ainus maailma osa, kus kaitsekulutusi on süstemaatiliselt viimaste aastate jooksul vähendatud, on Euroopa. nüüd USA-s ja Ameerika mandril äh, näeme me sama tendentsi, aga seal ei tundu see olevat äh, nii pikemaajaline. teised aga on suurendanud äh, oma kaitsekulutusi, nii et me tõesti kaotame suuri turgusid meie põhiliseks argumendiks on see, et tõhusam on teha koostööd, äh, jagada ja jagada Euroopa Liidu tasandil. ka kahepoolselt, kolmepoolselt, äh, üksi ei ole me nii võimekad sellepärast et meil on võimalik siis äh, kaasata kõik äh, ühised äh, vahendid selleks, et saavutada ühiseid eesmärke, seda oleme me teinud juba ka minevikus teistes valdkondades. ja väga tähtis on ka see ühine regulatiivne jõud, mis meil on. ja see puudutab nii eelarvepoliitikat, näiteks Äh, palju kulutatakse avalikus sektoris, meil on majandus poole aasta, meil on hankemenetlus äh, ja nii edasi. Need on midagi, mida pole mitte ühelgi teisel organisatsioonil maailmas, ka mitte NATO-l. ma hoiataksin ka selle eest, et me vaatame neid küsimusi väga kitsarinnaliselt kui eurooplastel on õnnestunud selles valdkonnas äh, kokku hoida, siis see tegelikult tuleb ka NATO-le kasuks, sest tegelikult me räägime ühtedest ja samadest jõududest ja kui meil õnnestub Euroopa Liidu tasandil paremini koordineerida, koostööd teha, siis võidab sellest ka NATO ja ÜRO ma mäletan, et kui Liibanonis kahe tuhande kuuendal aastal UNIFIL loodi, siis tegemist oli tegelikult operatsiooniga, mida juhtis Euroopa Liit ja üheksakümmend protsenti üksustest tuli Euroopa Liidust. aga me nägime, et poliitiliselt oli parem seal tegutseda ÜRO egiidi all nii et me tõesti peaksime mõtlema ka rahvusvahelise julgeoleku peale, isegi siis, kui selge talupojamõistus ütleb, et praegusel hetkel äh, seda teha Euroopa Liidu poolt. ma arvan, et USA valitsus ei oleks sellele vastu, sest nemad ootavad pigem tulemusi. ja see ei ole mingi ideoloogiline või poliitiline argument. mis puudutab poliitikate koordineerimist, siis ei peaks mitte ainult vaatama ainult äh, kaitse- ja sõjaväesektori poole. tõesti, kriisilahendus äh, kõik need hübriidsed olukorrad, ähm, mis ette tulevad, nii et mida rohkem me koostööd teeme, seda paremini me suudame neid olukordi lahendada. meil on nii häid kui halbu kogemusi. sõjaline jõud ainuüksi ei ole tegelikult äh, äh, võimalus probleemi lahendamiseks, nii et meil tuleb poliitikat koordineerida ja poliitikate koordineerimine peaks minema kaugemale faktidest kaitseministrite nõukogu ehk kaitseministrite mittekohtumine, see tegelikult ei ole päris nii, nad saavad päris tihti juba kokku. aga me peaks äkki vaatama äh, suuremat ministrite ringi, näiteks miks mitte ka välisministrid. Lissaboni lepingu üks suurematest äh, kaotajatest on tegelikult välisministrid, sest neid ei ole enam nii palju kaasatud poliitikate öö, äh, otsustamisse see on tegelikult äh, tulemus, ähm, mille me saime Lissaboni lepinguga. ja varem näiteks äh, välisministrid olid rohkem kaasatud, nemad olid alati järeldustesse tegemisse kaasatud, äh, seda pole nüüd aga enam toimunud juba mitu aastat pärast seda, kui Lissaboni leping jõustus. ja viimane kord kahe tuhande kaheksandal aastal Prantsusmaa eesistumise ajal viimati räägiti kaitsepoliitikat ja välispoliitikat koos nii et tegelikult on väga hea, et äh, peaministrid, presidendid arutavad seda, samamoodi nagu ka kaitseministrid ja ka rahandusministrid, nemad mängivad ka väga tähtsat rolli vahendite jagamisel. Nemad peavad teadma, millised on meie strateegilised prioriteedid, nii nagu tuleb anda äh, teistele teada sellest, milline on nii-öelda tegelik olukord võib-olla mäletate veel paar aastat tagasi oli meil see nii-öelda tema muti nõukogu, kus olid kaitseministrid, välisministrid ja ka äh, arenguabiga tegelevad ministrid. jah, tema mutt oli tõesti väga-väga kohmakas ja seetõttu need kohtumised ka lõppesid aga äkki me võiks mõelda mingi loomingulise lahenduse peale, luua mingi uue poliitilise koordineerimise tsükli. äkki, kui tõesti meil on vaja siin mingit loomanime, siis äkki see võiks olla kaelkirjaks, sest tegemist on korralikult äh, nelja jala peal seisva Aafrika loomaga, kes äh, tegemist on loomaga, mis näeb väga kaugele, sest ta kael on pikk ja peale selle, kui vaja, jookseb ta väga kiiresti sest kui äh, kalgirekule natukene aega anda kiirust üles võtta, siis see kiirus on täiesti hämmastav. kiirus, ma arvan. Here, thank you. suur tänu, härra Marone. avaliku arvamuse küsimus, mul tõstatas äh, proua Kopa, nagu ma oma esitluses üritasin öelda see kaitsetööstuse klaster ei puuduta mitte ainult äh, sõjaväe varustamist, mis on äh, äh, sõjaväepoliitika üks tähtis, aga me räägime siin tsiviil- ja kaitsesektoris üheskoos kasutamisest, ekspordist, tehnoloogia väljatöötamisest üheskoos, nii et tegelikult meil tuleb see tööstuslik võime hoida kõrgel, ehk me räägime siin tegelikult majandusest teiseks, äh, koostöö pikaajaline struktuur. selle üle tasub järele mõelda, sest ühelt poolt peab ta olema piisavalt paindlik, et need liikmesriigid, mis soovivad kiiremini edasi minna, mis soovivad kiiresti reageerida, saaksid seda ka teha ehk et meil oleks seal äh, Euroopa Liidu institutsionaalses raamistikus paindlikkus ette nähtud aga teiselt poolt on ta läbipaistev, avatud ja paika pandud äh, kindlalt institutsioonilisse raamistikku, nii et teistel riikidel on võimalik sellega hiljem liituda või olla paindlikult sellesse töösse kaasatud. nii et meil tõesti on vaja nii paindlikkust äh, meil on vaja leida nii-öelda see tasakaal paindlikkuse vahel ja, ja siis nende argumentide vahel, et mitte lõimimist tõkestada. USA USA kampaania sai alguse ja seitsme kuu jooksul tegelikult hiljem võttis selle üle Euroopa. tegemist oli koalitsiooniga, mis näitas, et mitte ükski Euroopa Liidu riik ei saa eh, läbi viia Liibüa sarnaseid operatsioone. see näitas, et üksi ei ole keegi võimeline seda operatsiooni läbi viima. nüüd see Euroopa Liidu üleilmne strateegia, aga mina olin selle koostamisse kaasatud, ma kirjutasin raporti, nii et eesmärgiks oli toetada arutelude algust ja seda, neid arutelusid ellu rakendada ainult siis, kui on olemas poliitiline tahe ja ka poliitilisel tasandil teadlikkus sellest, et meil tuleb Euroopa Liidu vaatekohti jagada ja nagu ma eelnevalt ütlesin, mitte ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei saa läbi viia liibüasarnast operatsiooni. Äh, industrialiseerimine Euroopa Liidus äh, sõjatööstusest sõltub äh, teatud tegevustest. nii et me peaksime seda poliitilist teadlikkust suurendama. teadlikkust selle kohta, et meil on vaja reageerida. järgmine punkt see altpoolt ülespoole lähenemine, mis on kasulik äh, erinevate mandaati konsolideerimisel, aga see jõuab äh, mingil hetkel äh, oma viimaste piirideni ja meil on vaja lihtsalt rohkem tõhusust ja rohkem kärpida ja seda ei ole võimalik teha ülevalt allapoole antud mandaadiga, mis tuleks siis riigipeadelt ja valitsus, valitsusjuhtidelt siin mängib väga tähtsat rolli ka varustuse pool ehk siis tegelikult tööstus. võib-olla küll mitte otse, aga siiski suurel määral. aitäh. Ξέρω αν η κυρία Κοπά θέλει κάτι να δώσει κάποια ερώτηση. Όχι. Σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους φιλοξενούμενους μας και η ώρα τρία. Teie proua Kopa sõna ei soovi, siis ma tahaksin teid kõiki eh, tänada selles arutelus osalemise eest ja me kohtume kell kolm.